okay, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, jätkame istungit. täna hommikul on meil veel vaja ära kuulata kuus eh, tra üle-euroopaliste transpordivõrkude koordinaatorit ja siis tuleb meile külla veel ka komisjoni asepresident Kallas. ning eh, me peame seda kõike suutma ära teha kolme poole tunniga, nii et, et haamrit eh, raputan ma täna päris karmilt, te peate kinni pidama oma kõneajast kaks minutit ning äh, esitage selle kahe minuti jooksul koordinaatoritele küsimusi, ärge omavahel tülitsege, nagu te eile tegite. Õnneks härra Kraamer küll praegu siin ei ole. niisiis äh, pöörake ajale tähelepanu ning äh, ma tahaksin koordinaatoritele öelda, et äh, võib-olla mm, kui meil see istung oleks mingil muul ajal äh, toimunud, me oleksime saanud teid kuidagi hajutatumalt päevakava paigutada, paigutada, aga paraku äh, asjad on nii, nagu nad on. ja seetõttu siis me peame asju tegema nii, nagu me neid oleme plaaninud teha, nii et, et palun aidake mind Äh, kell üksteist hakkab siis istungit juhtima proua Tikka. Starting off with. niisiis äh, äh, alustame nüüd pri-, prioriteetprojektiga üks, see on Berliin, Verona, Milano, Bologna, Napoli, Messina, Palermo raudtee ning äh, loomulikult on Pat Cox äh, see, kes seda projekti kureerib, nii et, et Pat, sul on sõna. esimees lugupeetud komisjoni liikmed, daamid ja härrad, mul on väga hea meel jälle parlamendis olla. mind määrati äh, äh, kahe tuhande kümnenda aasta juunis koordinaatori ametikohale ja nüüd on mul siis võimalus teile oma tegevusest aru anda. ma tahaksin teile öelda, et äh, me oleme siis äh, korraldanud üheksateist missiooni ning me oleme saavutanud olulisi edusamme möödunud raporti esitamisest. eelmisel aastal ma tõin välja ka mõned prioriteedid ja kordaksin nad kiiresti üle. ma keskendusin äh, oma ametiaja vara, esimestel kuudel just kokkuleppe saavutamisele selle eh, Brenneri tunneli ehituskulude osas ning eh, ka saada siis eh, peamistelt osalistelt lubadused raha eraldada. ma pean siin silmas Itaaliat ja Austriat. me teadsime, et vahekokkuvõtteid hakatakse tegema ning ning meil oli puudus äh, kuussada miljonit eurot ja see summa oleks pidanud põhimõtteliselt olema kasutatud juba kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks, aga seda raha polnud veel üldse tulnudki. ning meil tuli samme astuda, et meil seda raha kasutamise aega pikendatakse, aga kehtestati ka teatud tingimused, me saame nüüd seda raha kasutada aastani kaks tuhat viisteist ning meil on vaja sellist üldist äh, finantskohustust äh, me leppisime kokku, et seitse koma nelikümmend kuus miljardit eurot läheb see projekt maksma kahe tuhande kümnenda aasta hindade juures ning Austria palvel siis seda summat natukene veel suurendati. samuti pidime saama ametliku loa selleks, et projekti käivitada, selleks pidid loa andma siis projektis osalevad riigid ning loa pidid andma ka siis Itaalia ja Austria raudteeettevõtted äh, ning samuti pidime äh, saama siis ka liikmesriikide rahalise toetuse sellele käivitamisfaasile. mul on hea meel teile täidat-, teatada, et kõik need tingimused on täidetud ning aprillis Innsbruckis me käivitasime Brenneri tunneli kolmanda faasi. see tähendab, et me, tõsine töö on nüüd alanud Äh, lisaks siis nendele katsetunnelitele me oleme hakanud ehitama põhitunnelit. Äh, see oli oluliseks verstapostiks selles projektis ning ma arvan, et äh, see on väga oluline lähtepunkt ja punkt, kust enam tagasiteed ei ole see, sellel käivitamisel olid osad kohas nii Austria kui ka Itaalia ministrid, samuti komisjoni asepresident Kallas ning äh, esimesed hankemenetlused on ka juba toimunud ning äh, tunneli ehitus juba käib. Äh, tegemist on väga olulise edusammuga ning väga paljud inimesed on siin oma panuse andnud, nii et ma ei tahaks kedagi välja tuua eraldi, aga pole kahtlust, et doktor Konrad Bergmeister on Äh, andnud eriti olulise panuse ning ning me töötame nõndanimetatud Bergmeisteri plaani järgi, mille, mille kiitsid heaks kõik osapooled et see tunnel peaks siis lõpetatama äh, aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend viis. nüüd äh, peamised probleemid, mis meil infrastruktuuri vallas on, on hoolitseda selle eest, et edusammud jätkuvad ka põhja- ja lõunapoolsete juurdepääsuteede osas need põhjapoolsed teed, mis ühendavad siis Müncheni lõunaosa Innsbruckiga ja lõunapoolsed teed, mis siis lähevad Vero-, Veroonast Porte Cardenasse Austrias on töö enam-vähem juba lõppenud, me oleme jõudnud INI alamjooksu projektini ning äh, üsna palju äh, ehitustööd on seal ära tehtud äh, ning äh, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks peaks see lõik siis äh, käiku minema ning äh, see on tõesti näide suurepärasest inseneritööst, konstrueerimistööst. mul oli võimalus seda piirkonda ka korduvalt külastada ning kõnelda nendega, kes selle lõigu eest vastutavad. mis puudutab nüüd põhjapoolset juurdepääsuteed, mis viib Saksamaalt Austria piirini, siis siiamaani eksisteerib see ainult paberile Saksamaa föderaalne investeeringute kava möödunud aastaks nägi ette eh, selle projekti maktumuse, maksumuseks kaks koma kuus miljardit eurot ning eh, selleks, et selles lõigus edusamme saavutada, eh, kolmeteistkümnendal jaanuaril siis järgmisel aastal Rosenheimis, mis, äh, kus, mida see trass peaks siis läbima toimub ähm, ähm, ähm, Austria ja äh, Saksamaa transpordiministrite kohtumine, mina ise olen ka seal koordinaatorina kohal ning me tahaksime siis allkirjastada ministeeriumite vahelise kokkuleppe planeerimismenetluste kohta ja äh, teavitu-, äh, kommunikatsiooni kohta. tegemist on varase sammuga, sellepärast et meil on vaja inimesi kaasata ja ja kui väikses mahus seda ka ei tehta, see on ikkagi oluline nii et, et see, seda võib pidada ka äh, teatud mõttes edusammuks äh, mis puudutab nüüd seda planeerimist, äh, geograafilist mõõdet, siis siin me oleme saanud kokkuleppe, meil on vaja Austria ja Saksamaa raudteeettevõtete nõusolekut ja kaasatust ning kui isegi, kui see planeerimisfaas kulgeb täiskiirusel, kulub selle peale aastaid, nii et, et me ei saa äh, eeldada, et tegelik ehitustöö äh, niipea algab alles võib-olla selle aastakümne lõpus. seetõttu on äh, praegu alustamine väga oluline, sellepärast et need planeerimismenetlused ise võtavad väga kaua aega ma olen juba kohtunud kohapeal inimestega, Äh, vastava piirkonna juhtidega ning äh, nad on lubanud äh, mängida siis koordinaatori rolli teiste piirkondadega Äh, lõunapoolsete juurdepääsuteede osas on olnud väga suured viivitused äh, nii planeerimise vallas kui ka rahalised vahendite eraldamise vallas. igatahes ähm, Itaalia on äh, nüüd ametlikult heaks kiitnud selle ühenduste ehitamise ja on eraldanud kuus ähm, koma kolm miljardit eurot siis selle ühendusteeni Porte Cardenasse, mis on infrastruktuuri väga oluline osa ja nüüd läheme siis äh, planeerime, äh, kavandamise teise faa-, teise faasi ning Itaalia loodab, et äh, hankemenetlus peatselt välja kuulutatakse ja ehitustöö saab alata. mul on samuti hea meel teatada, et Bolzano provints on samuti heaks kiitnud keskkonnamõju hinnangu selle lõigu osas. läbimurdeks punktiks siin oli just see, et võimud lubaksid ehitustööd äh, ala, ala, alustada, äh, arvestades äh, siis seda rasket majanduslikku olukorda, me üritasime asjale läheneda niimoodi järk-järgult, e-, ehitades siis seda trassi etappide kaupa ja niimoodi me oleme edu saavutanud ja ma arvan, et see on üks viis, kuidas neid väga suuri projekte edukalt lõpule viia esimees, mis puudutab veel neid lõunapoolseid juurdepääsuteid, siis ma tahaksin öelda, Eh, et SIPE, eh, see on siis valitsustevaheline komisjon, eh, siin selle, selle komisjoniga suhtlemisel härra Mauro Fabriis aitas meid väga, väga palju ning ma arvan, et liikmesriike võiks tõesti üles kutsuda määrama mõne inimese just nimelt neid projekte koordineerima lõpetuseks, härra esimees, tahaksin öelda seda, et me oleme projektile loonud tugeva toetusinfrastruktuuri, meil on äh, platvorm, mis kaasab kolm liikmesriiki ja regioonid, mis selle trassi äärde jäävad. Äh, meil on koostöös sidusrühmadega kümme töörühma, me oleme äh, kaasanud kõik ettevõtted ja selle ettevõtte peakorter praegu on Bolzanos ning kõik need kokkulepet, mis me aprillis sõlmisime tunneli ehituseks, on allkirjastatud ja me oleme ka kaasanud siis äh, seda viis regiooni, mis selle tunneli piirkonda jäävad ja nende kaubanduskojad. olen kohtunud ka kõigi selle piirkonna linnapeadega ning peamine, äh, mida ma tahaksin öelda, et äh, lisaks sellest, et lisaks tehnilisele poolele on väga oluline pidevalt inimestega suhelda kui on üks äh, õppetund, mida me Stuttgardi raudteejaamast võiksime õppida, siis on see, et ähm, inim-, inimesed peavad tundma ennast osalistena. me peame inimestega suhtlema ja tegema seda pidevalt me oleme ka keskkonnasõbralike koridoride mm, osas edu saavutanud ning äh, ma olen alustanud dialoogi äh, Alpide konventsiooni sekretariaadiga. Äh, riigid ei ole seda konventsiooni küll veel ratifitseerinud, aga selle konventsiooni põhimõtted lubavad veel vaadata, kuidas luua Alpi koridore. niisiis kokkuvõtteks, härra esimees, me oleme saavutanud märgatavaid edusamme me äh, üritame siis saavutada paralleelselt edu ka juurdepääsuteede osas, äh, arendame laiemat kommunikatsioonistrateegiat. meil on plaanis äh, alustada tööd ka nõndanimetatud kõrvalmeetmete vallas selleks, et tões, isegi kui meil toimub siis äh, transpordiliigi vahetus, minnakse üle äh, maanteedelt raudteetranspordile, me ikkagi peame pöörama tähelepanu ka teistele valdkondadele ning äh, väga palju on meil veel vaja ära teha. ning lõpetuseks, härra esimees, tahaksin tänada teid, teie Äh, teid ja tahaksin tänada Leo Hoopnerit äh, äh, DC Movie'st, kes on mind väga palju aidanud, aitäh! tänan, härra Cox! ärge nüüd seda komisjoni nii palju ka kiitke. kolleegid, väga rangelt kaks minutit, mis on sada kakskümmend sekundit ja see ei ole ka rohkem kui kaks minutit. härra Kanšian Rahvapartei nimel. aitäh, esimees, ma tervitan suurima heameelega koordinaatorit Back Oxi. ma õnnitlen teda siiani tehtud töö eest, sest tegemist on väga olulise töölõiguga tegemist on ka väga tundliku teemaga, seda tööd on suutnud koordinaator teha äärmiselt hästi nii lühikese aja sees. tahaksin rõhutada asjaolu, et Verde roheline koridor, selles suhtes on tehtud väga suuri edusamme ning selle üle on mul äärmiselt hea meel. Need äh, lisameetmed, äh, mida siin mainiti, et raudteel oleks võimalik äh, transpordida kõike võimalikku, ka see on üks hea algatus. tunnel on, Brenneri koridor on kogu selle koridori keskmes ning finantseerimisest on räägitud väga palju, on räägitud sellest, kui palju oleks võimalik saada sissetulekuid äh, maanteelt, võimalustega investeerida Verona Fortezza raudteele. ja kui me teeme tunneli ning alles seejärel teeme muud asjad, siis äh, jääme me ikkagi poolele teele pidama. tahaksin koordinaatorile veel mainida ühte asjaolu, nimelt äh, viieks nädalaks on kavandatud äh, hoolduse tõttu põhjas äh, see koridor järgmisel aastal äh, sulgeda, tegemist on väga tundliku teemaga, me peaksime olema ettevaatlikud selles suhtes ning ma tahaksin selles suhtes küsida vastust, et oleks võimalik seda aspekti äärmiselt delikaatselt käsitleda, aitäh right! To... suur tänu, härra Kantšan, täpselt kaks minutit, väga hea eeskuju teistele. härra Ertug, SND annan ka endast parima, ka mina tahaksin öelda teile tere hommikul, nagu te kuulsite, minu äh, aktsent on Baierimaa aktsent ja mis tähendab, et ma olen põhimõtteliselt äh, kaasatud äh, sellesse hankekursusse, mis puudutab Lõuna-Saksamaa, Austria vahelist lõhku. põhitunnelist rääkides, ma ei tea, millisel määral te olete teadlikud, et et transpordi nõuande talituse uuring selle tunneli kohta ütleb, et see ei too kaasa majanduslikult kasu, sellepärast et riigil puuduvad hoovad, millega panna inimesed seda tunnelit kasutama. ma olen teadlikud äh, sellest uuringust. teiseks RTMS äh, Müncheni Verona vahel. kolmkümmend kaheksa miljonit kaasrahastamist on sellele eraldatud ja hiljuti on föderaalvalitsus öelnud, et ta ei jätka seda. ja mõtleb lahendustele, mis oleksid kuluefektiivsemad. millise, milline on siis olukord, kuhu kulutatakse raha, kui mitte sellele konkreetsele lõigule? kaks minutit, aga mul on veel üks küsimus, mille ma esitan hiljem. tänan, härra Ertug, järgmisena härra Kuhn suur tänu ja suur tänu ka Pat Coxile, et, et ta on keskendunud sellele keskele projektile, Brenneri põhitunneli projektile ja on sellele pühendunud. ma arvan, et transpordivaldkonna jaoks sõltub selle kasu sellest, kuidas lahendatakse konkreetsed probleemid ja milline saab olema koormus kui me vaatame praegu kasutatud tunnelit, mis on maantee ja raudteetunnel, siis see on ülekoormatud, see on muutunud tõeliseks kitsaks kohaks. ja kui me vaatame nüüd lääne suunas, äh, ja Šveitsi poole, siis seal on nüüd kaks tunnelit ja nad mõtlevad selle peale, kuidas saavutada ühendus Rotterdamiga. kuid meil on vaja ka põhjasuunaliste ühenduste Kesk-Euroopaga, eriti Saksamaaga. Saksamaa transpordiminister peab mõistma, et et ühendused, siseriiklikud ühendused peavad olema ka hästi loodud, me peame vaata-, me võime vaadata isegi nii kaugele kui Skandinaavia ja mõelda ka, kas sealt võib mõni algatus tulla. tänan, härra Kuhn, järgmisena härra Birker suur tänu, esimees, ja suur tänu Pat Coxile. ma arvan, et äh, see, mida te olete saavutanud, äh, näitab, et äh, meil on hea koordinaator, aeg surub peale ja te peate mõtlema ka pikemaajalisele planeerimisele, et me nagu rööbastad maha ei jookseks, aga ma viitan siin Brenneri olukorrale, ma tean, et on tehtud pakkumisi Eh, mis tuleks nüüd välja valida, et eh, kasutada kõige õigem ja sobivam. Eh, kuid meil puuduvad uuringud, mis meid abistaksid selles projektis. ja pole ju mõtet ju üle Alpide ühendusel, kui meil puuduvad selle lõiguga ühenduvad põhja-lõunasuunalised ühendusteed. vastasel juhul oleks see raha raiskamine. Äh, kuidas äh, aga on nende keskkonnaprobleemidega Austria on investeerinud üsna palju sellesse, kui tundub, et põhja pool mitte. kas me planeerimist etapist ka kaugemale jõuame? milline on võimalus, et äh, minister Ramsau jõuaks ka positiivsetele tulemustele, arvestades neid probleeme, siis tekib küsimus, millal seda on võimalik saavutada. on oluline, et meil oleks korralik planeerimine, et sakslased saaksid ka põhja poolt töödega alustada. tänan, härra Berger, härra Kraamer, kaks, kaks minutit. tänan, ma vabandan, et ma veidi hilinesin, kuid sellegipoolest sain sõna Äh, kuigi äh, mind ei olnud kohal arutusega, mul on Berliini poleemika, Brenneri koridor, Rostock, Kopenhaagen, äh, need on kõik niisugused laiendamismõtted. kas komisjon nõus, et ei saa olema kolm erinevat koridori, vaid saab olema üks pikendatud koridor Stockholmini? me oleme seda probleemi käsitlenud, kas Itaalia on andnud lubaduse, et keskpikas perspektiivis äh, eraldatakse ka vajalikud rahalised vahendid planeerimisele. kas on sellist avaldust tehtud? kas te olete lahendanud ka kaubavedude probleemi? uus Brenneri põhitunnel ei ole just kõige sobivam äh, kaubavedudeks, kaubavedusid teostatakse ikka vanadel marsruutidel ja kui nende ita-, vanade Itaalia teede koormust ei vähendata, siis tekib küsimus, milleks. kuidas on ühendus Messinaga, kas see on tühistatud või see projekt jätkub, kas teil on Itaalia valitsus andnud loa? Prodi tühistas selle, aga kuidas jääb rahastamisega? ja ma nõustun sellega, mida ütlesid eh, ka eelkõnelejad, Saksamaa ütles ei sellele äh, ja milline saab olema äh, lahendusvõimalus siis ülejäänud Euroopale, võib-olla mõni teine alternatiiv, äh, võib-olla teil on infot selle kohta, et komisjon saab midagi ette võtta sest me ei saa ju selle projekti hüllata seetõttu, et üks konkreetne liikmesriik on öelnud ei, sest äh, kokkulepped on sõlmitud, allkirjastatud ja mida komisjon ette võtab. tänan ja ka minu küsimus lähtudes sellest, mida äh, komisjoni liikmed on öelnud ja mida me oleme arutanud teiste koordinaatoritega ja ma usun, ka päeva jooksul tõstatuvad need küsimused ja nimelt äh, ma üritan seda nüüd diplomaatiliselt esitada, äh, see on nõnda öelda Saksamaaga seonduv probleem. ja kokkulepete sõlmimine ja siis nende kokkulepete eiramine ma ei taha siin öö, äh, mingit lärmi selle ümber tõsta, kuid Saksamaa geograafilises mõttes on kriitiline liikmesriik ja meil on vaja, et Saksamaa oleks kaasatud. ma kuulsin, et te kohtute minister Ramsoga ja sõlmite ka lepingu Austriaga, see on suurepärane, see on oluline esimene samm kahtlemata aga kui ma ütlen teile, et Saksamaa on ka möödanikus paljusid kokkuleppeid sõlminud, kuid pole täitnud neid, siis te ma võib-olla vabandate meie skeptilist suhtumist aga suur tänu äh, nende sõnavõttude eest. vastuseks küsimusele nõnda-öelda rohelise koridori kohta. see on üks Brenneri koridori äh, platvormi töögruppidest, kes on tulnud välja väga paljude huvitavate ideedega, ma ei hakka komisjoni üksikasjalikult sellest teavitama tunneli kasutamine eh, näiteks energiaühendusteks, energiatoodete eh, trans-, transiidiks, eh, kaugkütte jaoks ja CO2 heitmete sääst, siis läbivad kaubavood on arvutatud näiteks sellega, kuivõrd väheneb CO2 heitmete hulk Bolzano piirkonnas ja ma loodan, et meil õnnestub äh, see rohelise koridori kontsept organisatsioon edasi arendada läbi katseprojektide. mis puudutab kaasrahastamist, siis teil on õigus, see on oluline osa rahalistest panustest. Äh, teed on mõeldud ühendada ka A kahekümne kahega Itaaliaga ja nagu te mainisite, äh, meil on juba mitu aastakümmet olnud hankemenetlus ja tingimus taotlejatele on, et minimaalselt kolmkümmend neli miljonit aasta kohta tuleks kõrvale panna ja see peaks äh, kehtima selle lepingu eluea jooksul, mis kokkuvõtteks annaks üks koma viis miljardit rahalisi eraldisi ja seda peetakse äh, A kakskümmend kaheksa hankemenetluse oluliseks elemendiks. rääkides äh, hooldustöödeks suvel äh, ühes äh, lõigu sulgemiseks ja kui ma räägin äh, era- ja riiklikest koostöövõimalustest ja Austria raudteefirmast, siis on oluline, et seda tuleb teha, sest kui hooldustöid ei tehta, siis tekivad pikemad viivitused. ma ei suuda seda omalt poolt mõjutada, kuid me oleme selle vastu selle suhtes huvitatud, sest eriti erasektori ettevõtjatele kaasnevad tagajärjed on tõeliselt tõsised. mis puudutab härra Ertugi poolt eh, viidatud uuringut, siis ma hea meelega paluksin koopiat sellest uuringust. ma ei ole eh, tuttav selle konkreetse uuringuga eh, mis väidab, et, et Brenne tunnel ei too kaasa majanduslikku kasu. ma hea meelega tutvuksin sellega, sest ma tahaksin selle vaidlustada ja võib-olla äh, see julgustaks mind ka lähitulevikus otsima võimalust äh, sellel teemal sõna võtma. Te tõstatasite küsimuse ERTMS ja München-Verona kohta, vastus on äh, Eh, Itaalia on juba käivitanud selle, Saksamaa on teatud lepingud sõlminud, et ma ei tea, kas see tähendab riikliku tööstuspoliitika laiendamist või seal on mitu erinevat mõõdet, kuid me peame olema teadlikud, et kaasatud on mitmed erinevad jõud. ma olen teadlik sellest, et mitmed koordinaatorid käisid Berliinis käesoleva aasta märtsis, et kohtuda minister Ramsauga ja mind üllandas asjaolu, et dialoogi Äh, vastused võis kokku võtta ühe sõnaga ei, mõni üksik jah, aga need olid üsna marginaalsed, mis tähendab seda, et meil seisab ees veel väga palju tööd. ma, mulle tundub, et see ei ole niivõrd RTMS-is kinni kui soo-, Saksamaa äh, osaduses ja RTMS on lihtsalt näiteks selle kohta, et see süsteem ise, äh, ministrite tasand, poliitiline tasand on äh, kannatanud Stuttgarti kakskümmend üks projekti järelmõjude all ja me peame nüüd äh, võtma õpet nendest õppetundidest kommunikatsiooni ja muude aspektide osas ja pikaajalist planeeri-. Äh, ühendused, meil oli konverents seljas Kandria teemal ja pole kahtlustki, et me oleme nüüd jõudnud sellesse etappi, et me peame ka äh, riiklikku poliitikat kujundama selles küsimuses ja äh, saavutatud tõsine läbimurre, paradigma muutus, äh, kui tõesti jätkatakse nende projektidega ja mm, ettepanekutega, äh, mis välja pakuti, parlament on kaasatud ja ma loodan, et parlament osaleb nendes ambitsioonikastes projektides, nagu ka nõukogu äh, soovib äh, selles osaleda ja ma usun, et ka parlament osaleb selle pikaajalise äh, kava koostamisel. mis puudutab põhja-lõunasuunalisi ühendusi, mitmed mainisid seda ja konkreetsemalt äh, põhjapoolne juurdepääsu tees Saksamaa poolel, ma rääkisin teile, mis on kavandatud Rosenheimi jaoks järgmisel jaanuaris. ma ei taha eksitada teid öeldes, e, et see on projekti jaoks murdekoht. kuid seda hetke tasub e, silmas pidada, et see on esimest korda viimaste aastate jooksul, kui inimesed on andnud nõustus, andnud nõusoleku võtta kohustused detailplaneeringu osas ja seetõttu meil on vaja kaasata mitte ainult ministrid, vaid ka raudtee-ettevõtjad ja eriti Saksamaa poole peal DB Nets, sest eh, seal toimub see põhiplaneerimine. ja mul on olnud mitmed eh, tähelepanuväärsed kohtumised, mitteametlikud kohtumised DB Netsiga ja Debenets arvab, et see põhjapoolse juurdepääsu projekt eh, võib teostuda madalama hinnaga ja sellisel juhul äh, kulutõhususe määr tõuseb ja äh, võimalused, et see heaks kiidetakse, on suuremad. kuid mul puuduvad illusioonid selle osas, millised keerukad sammud meil ees seisavad. ja kui teie oma komisjoni poolt annate ka hea tahtevalduse, siis ma loodan teie poliitilisele abile, et edasi minna ja äh, rääkides nüüd keskkonnaprobleemidest, siis eh, selle lühikese dialoogi raames tahaksin ma öelda, et kui ma räägin vajadusest suhelda, kommunikatsioonivajadusest, see on kahesuunaline protsess, eh, kuulamise ja eh, vestlemise protsess, me oleme pare-, peame saama paremateks kuulajateks, et paremini ette aimata avalikkuse muresid ja ma hea meelega kordan seda, mida ma ütlesin ka varem, ma olen kohtunud kõikide Itaalia, Austria lõigu piirkonna Äh, mm, linnapeadega ja omavalitsuse juhtidega meil on olnud väga hea dialoog ja ma tahan, et ka selline kvaliteetne dialoog toimuks ka põhja pool. ma ei soovi mingisuguseid üllatusi, eh, varjamisi. ma tahan, et avalikustatakse oma eelistused, et inimesed tunneksid tõelist uhkust ja osadust nendes projektides osalemise puhul. rääkides Itaaliast ja eh, rahastamise küsimustest siis vastus on, et Brenneri põhitunneli ja Tetsa äh, Ponte Gardena projekti jaoks on kohustused äh, saanud väga selge kinnituse kontrollikoja poolt ja nad on saanud heakskiidud ka CIPE poolt, äh, mis on võtnud kohustuse pikaajaliste investeeringuteks infra-, see on saanud heakskiidud ka Itaalia eelarve seadusandluse järgi ja seetõttu on olnud mitmeid tõsiseid haldustaseme eh, sammusid ja meil on antud kinnitus ka A kakskümmend kaks kiirtee hankedokumentidele, et tulevus me saame kolmkümmend neli miljonit aastas selle projekti jaoks. Need ei ole mingid spekulatiivsed või kujuteldavad kohustused, nad on tõelised kohustused. me teame, et Roomas on nüüd uus valitsus ja ma soovin ka nendega dialoogi astutada. ja rääkides nüüd kui me räägime Messina äh, väinast ja projektist, sillaprojektist, siis selle projekti tühistas juba vare, varasem valitsus, kui kiideti heaks kasinusmeetmed ja need kohustused, mis võeti Brenneri tunneliga seoses lõunapoolse juurdepääsuga, need on tõelised tegelikud kohustused ja Messina projekt on vahepeal kalevi alla pandud RTMS-ist me juba rääkisime, rääkides koridoridest, äh, prioriteetprojekt number üks äh, äh, saab väljendi kahe erineva koridoridega, võib-olla tekib ka viies koridor Helsingist lõuna suunas läbi Itaalia Maltani. see on meie prioriti-, prioriteetsed projektide tuumikuks tulevikus Äh, kui me jääme selle tuumikvõrgu kontseptsiooni juurde. Äh, sellel on ka teine alternatiiv, koridor äh, kaks Varssavist läbi Euroopa Nitsasse, Maasi jõgikonda. suur tänu, järgmine koordinaator vastutab siseveeteede prioriteetprojektide kaheksateist ja kolmkümmend ees ja koordinaatoriks on Karla Peis. So Carla, it's like the Parliament All Boys Network so far. Karla, palun, sõna on sulle. Uh, aitäh, Brian. nagu, nagu sa ta-, soovisid ajakavast kinni pidada, ma tahan ka väga lühidalt oma projekti esitleda siin on probleeme tekkinud üsna ootamatutes kohtades võrreldes sellega, kus ma siis alguses äh, peale hakkasin. tegemist on äärmiselt äh, tähtsa teemaga, me peame hästi mõistma kogu seda problema-, probleemistikku. Pro-, koordinaatorina üritasin ma keskenduda äh, kahele tähtsale koridorile, see on siis PIPi kaheksateist ja kolmkümmend. alustan kaheksateistkümnendast tegemist on Donau ühendusega ning Meini jõe siseveeteega, et ühendada Rotterdami ja Konstantinoopolit. Konstantsat, vabandust. selleks, et vältida, et äh, laevad saaksid otse minna ühest punktist teisi, kuid tegemist on väga problemaatilise küsimusega, miks, selleks on kaks põhjust. üks seisneb selles, et ähm, seal tee peal on väga <clears throat> mitu riiki, millel on kõigil oma probleemid ning poliitilised ähm, probleemistikud ning äh, samuti on valitsused nendes riikides vahetunud väga palju. ning kõik sellised aspektid äh, teevad asja väga keeruliseks, ma ei hakka siin äh, mainima konkreetselt, ühtegi äh, riiki, sellepärast et te hakkate kohe mulle näpuga näitama, et mida te segate meie riigi asjadesse vahele ning äh, teil on selleks äh, täielik õigus. ning loodame, et kui uus valitsus luuakse, siis uus minister ka alustab uue hooga peale kogu tööga. nii, mis siis on projekti kaheksateistkümnenda juures toimunud? kahekümne neljandal juunis kuulutas äh, nõukogu välja ta-, Donau ähm, strateegia. tegemist oli äärmiselt äh, olulise päevaga, sellepärast et äh, Donau on kogu meie strato-, strateegia põhialus. me ei vaata siinkohal ainult jõge, vaid kogu seda, mis on jõe ümber, kogu seda mm, veestikku, me ei räägi siin ainult sellest, kuidas me saame mööda seda jõge sõita, vaid vaatame põllumajandust, vett ning kogu regiooni arengut, seega on tegemist äärmiselt olulise arendusprojektiga, me vaatame seda holistlikult ning kogu regiooni silmas pidades. tõepoolest, see koridori ühenduse juures on väga kriitilisi ühenduskohti ning üks esimene kriitiline koht on Straubing me alustasime selle kohta uuringu korraldamist ning see uurimus läheb väga jõudsalt edasi. me oleme ühe vaheraportini jõudnud ning äh, see seirekomisjon ka töötab väga hästi. seirekomisjon töötab väga äh, jõudsalt äh, ning see seirekomisjon on äh, saavutanud väga suurt edu. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kevadel ootame me ühte olulist raportit äh, regionaalse piirkondliku arengu osas, miks see nii osaline on, härra Ette ütles siin, et ühendus Saksamaa ja Austria vahel on oluline ühenduskoht Äh, see, kuna see on äärmiselt äh, äh, suure liiklusega, ma loodan, et siseveeteed suudavad seda, neid ummikuid lahendada ning kui me vaatame kogu piirkonda ning ning kõiki neid liikluse muderid, mudeleid nagu näiteks äh, rongid, äh, kaubikud, äh, veeteed, siis väga oluline, et selles regioonis just nimelt neid siseveeteid kasutataks. nii et siis see uurimis, mille me loodame, et saab valmis kevadel kaks tuhat kaksteist. pärast esimest vaheraportit korraldame me konverentsi ning ma leian, et on äärmiselt oluline nende, neid esimesi vaheraporti tulemusi arutada üheskoos, sellepärast et äh, tundub, et regioonis on praegu veel mitmeid lahkhelisid antud teemal ning seega me peame tähelepanu väga kontsentreerima ähm, arutamaks, äh, mida antud probleemiga ette võtta ning kuidas seda lahendada ning kuidas suunata just äh, liiklus Donaule äh, ja siseveede teedele. Ida-Viin. ka see on äärmiselt oluline osa Donaust, te kujutate seda hästi ette, kui te vaatate, kuidas Donaust äh, Raubing-Vilshoven et see Straubing-Wilshoven on äärmiselt oluline koht ühendamaks veeteid omavahel. ning samamoodi on ka Viini puhul, ka Ida-Viini, kus asub rahvuspark, on äärmiselt oluline ühenduskoht ning on vaja korraldada keskkonnamõju raportit, mis on praegu natukene hiljaks jäänud, kõik üritavad lahendust leida, kuid projekt on praegu seismas. Ungari sektor, uurimust äh, läheb äh, praegu jõudsalt edasi, kogu Ungari valitsus äh, on teinud väga suuri jõupingat-, pingutusi, nagu me oleme viimasel ajal kuulnud, kuid oluline on see, kuidas see kõik lõpeb, kui me head, äh, häid edusammu teeme, siis me võime ka, võime ka tulemuseni jõuda. Bulgaaria ja Rumeenia ühissektor, siin teeme keskkonna mõjuhinnangut, kaks tuhat üksteist juulis ning äh, kogu koordineerimine seal ei ole ähm, väga hea olnud, kui nii võib ütelda, kuid äh, loodame, et see läheb äh, paremini. Kalarasi Braila Rumeenia osas äh, on natukene paremini läinud, alguses oli seal väike viivitus tänu seire protsessile, kuid praegusel hetkel oleme sellest üle saanud. uuritakse nelja aasta jooksul vaadatakse, kuidas äh, seda olukorda seal paremini raheld-, lahendada Tuura olukord ähm, nendes rive, äh, nendes jõgedes ning vaadatakse, kuidas see mõjutab äh, siis keskkonda sellest äh, vaatekohast. ning ähm, me saame selle uurimuse tulemusel siis teada, kuidas Tuural läheb järgmisel aastal läheb projekt äh, edasi. Äh, minu raportis on äh, mainitud ka mitmeid erinevaid väiksemaid projekte, milles, mis edenevad väga hästi. Savi-, Savignoni puhul on tegemist äärmiselt olulise projektiga selleks, et ühendada Prantsusmaalt viiendal aprill, aprillil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal toimus üks äluoluline asi. president Sarkozy äh, kuulutas välja kanali ehitamiseks äh, avaliku dialoogi see kestab äh, natukene vähem kui viisteist kuud ning siis me ootame lõplikku otsust, kuidas sellega edasi minnakse, kuid ähm, see kuupäev tähendas seda, et Prantsuse valitsus võttis äh, vastutuse kanali ehitamise osas ning et see läheb hästi edasi. õnnitlen äh, Hollandit me üritame Valloonias äh, ja Flandrias ka TEN-T äh, võrke edasi viia ning loodame, et me jõuame ka kõigega õigel ajal valmis, kuna tegemist on tähtsa lõiguga. Flandria ja Holland leppisid kokku koridori ehitamises Lokhüüsis. loodud on äh, valitsustevaheline komisjon, mis äh, ühendab äh, Valloone, Flandriat ning Prantsusmaad ning me suutsime kaasata ka Saksamaa ja Hollandi valitsused sinna. me tahaksime seda teha, kui nad nõus on, kuid praegusel hetkel on nad ähm, veidi tõrksad olnud. ma leian, et tegemist on väga olulise aspektiga, sellepärast et äh, sest lähitulevikus peaksid tööd edasi minema nii kogu koridori juures on üks eesmärk, sellepärast et seda peaks saama kasutada maksude küsimus, kuidas me lahendame maksudega seotud äh, probleeme ning kui me selle küsimuse saame lahendatud, siis äh, see näitab, et meie koridori saadab ka lõpuks äh, tõeliselt edu. et me jõuaksime erinevate transpordiviiside vahel integreerimiseni, siis ma tahaksin äh, PP kuus, PP erinevaid PP eh, kuue koordinaatoritega kohtuda selleks, et eh, arutada, kuidas multimodaalsed ühendused Donau puhul samuti mm, töötaksid. Mantovas Itaalias on praegu käimas üks väga huvitav projekt, Veneetsiast Mantovasse lõik, me kohtusime härra Kostaga, minister Castelli ning teistega ning aga professor Sekiga ning äh, rääkisime konverentsil ühendusest Milano ja Veneetsia vahel. selleks, et ähm, üle liiklusega ning ummikutes äh, maanteetranspordi küsimusi raha lahendada ning ma loodan, et me jõuame ka ähm, Milano äh, maantee parandamisele, mis ma leian, et on äärmiselt oluline, et selles piirkonnas oleksid maanteed kvaliteetsemad ning äh, nad, ning äh, et, äh, et inimesed jõuaksid kiiremini ühest kohast teise, aitäh! aitäh, Karla, vabandan, et sind katkestasin, aga meil on aega väga vähe. niisiis, kuus inimest on soovinud küsimust esitada, nii et, et oi, nüüd on neid juba seitse, kaks minutit ja mitte rohkem, ma võtan teil mikrofoni ära, kui te kõneaega ületate. nii et, et härra Marinescu kõigepealt. aitäh, esimees. Te tutvustasite meile oma valdusalas, haldusalas olevaid äh, prioriteetseid projekte ja eriti Donau projekti. Äh, samuti rääkisite Donau strateegiast, mis on väga oluline dokument. Teil on õigus, kui te ütlete, et lisaks laevatatavusele peame me arvestama ka muude elementidega. aga lõppkokkuvõttes, kui sellest koridorist ei saa transpordikoridor, siis äh, kõik äh, need muud aspektid ka ei arene. mida iganes me siis ka ei sooviks arendada. minu arvates on kõige olulisem, et äh, see koridor Konstantsast Rotterdamini muutuks Euroopa jaoks oluliseks transpordikoridoriks. minu küsimus teile oleks, kuidas te suudate koordineerida äh, seda üle-euroopalise transpordivõrgu projekti äh, Donau strateegiaga, sest Donau strateegial on mitmeid valdkondi ning igat valdkonda koordineerivad kaks riiki. seega äh, võimalus koostööks TEN-T ja Donau strateegia koordinaatorite vahel on olemas. kuidas te kavatsete sellise koordineerimise luua, nii et, et need projektid, mis praegu käimas on, ning mis võiksid muuta selle koridori väga tulusaks koridoriks Euroopa jaoks ka ellu rakendatakse. aitäh, härra Marinescu ja härra Elka Trui järgmisena. aitäh. Äh, suur aitäh, proua Peis, suurepärase mm, ettekande eest. ma mõistan, et asjad liiguvad kindlalt äh, edasi ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, aga ma arvan, et te väga hästi võtsite kokku selle prioriteetprojekti kaheksateist keerulise iseloomu. aga mul on küsimus projekti kolmkümmend kohta, mis äh, tõesti äh, on väga suure potentsiaaliga, kui me suudame ühendada Pariisi regiooni, samuti Ho äh, Hollandi madalmaad ja või lõpuks ka Saksamaa aga äh, te juhtisite tähelepanu ka äh, Sääni põhjakanali probleemidele, sellele, et meil on vaja siin vahendeid ja selle üle peaks tõesti mõtlema, tegemist on väga delikaatse teemaga, kõik on nõus, et see läheb äh, väga kalliks ning meil on vaja, kuna avaliku ja erasektori koostöö selles valdkonnas ei ole lubatud, siis tekib üks küsimus, kuidas me need äh, vahendid niimoodi paika paneme, et äh, siin ei äh, tuleks mängu protektsionism. kuidas me hoolitseme selle eest, et siseveeteede konkurentsivõime ohtu ei satu? me ei taha ju inimesi panna kanali asemel maanteesid kasutama. nii et, et mina tahaksin küsida, milliseid menetlusi on võimalik kasutada äh, et äh, näiteks neid äh, kasutusmakse paika panna, kas seda teevad äh, komisjoni ametnikud, teete seda teie, koordinaatorid, nii et, et ma tahaksin natukene rohkem infot selle menetluse kohta, aitäh. härra Van Dalen, kaks minutit, palun proua Paiss, suur aitäh! Äh, selle eest, et te olete pühendunud sellisele väga keskkonnasõbralikule projektile. mul on mõned küsimused projekti kaheksateist kohta. järelevalvekomitee, äh, kas äh, see järelevalvekomitee kaalub kõiki võimalusi, näiteks ka mitte midagi tegemist? ning äh, seda, kuidas siis maksimaalselt äh, sekkuda. kas äh, kaalutakse kõiki valikuvõimalusi või keskendutakse sellistele vahepealsetele lahendustele? ning kas Järelevalvekomitee on õppinud äh, Maini Donau kanalist? see, selle kanali ehitamisel on äh, arvestatud äh, väga palju äh, maastikuga, sellega, et see kanal ümbritseva maastikuga kokku sobiks ja kui seal näiteks rattaga ringi sõita, siis see on tõesti väga-väga ilus, mida näed. kas selle kanali rajamisest on midagi õpitud? aitäh. proua Lichtenberger, kaks minutit, palun. aitäh mul ei ole väga palju aega, nii et, et piirduksin ainult ühe teemaga, mis puudutab äh, Viinist ida poole jäävat piirkonda. me oleme üritanud äh, silmas pidada ka äh, panga nõudmisi ja seetõttu see asi natuke rappa kiskuski mulle tundub, et me ei äh, liigu edasi nii kiiresti, kui oleks soovitud. Äh, võib-olla peaks nüüd aja maha võtma ja vaatama, kas meil õnnestuks leida siin mingid äh, sobivad vahendid, ma ei pea siin silmas lihtsalt ehitusmeetmeid, vaid võib-olla on mingeid muid võimalusi, mis oleksid palju tõhusamad äh, selleks, et äh, transpordi olukorda parandada, näiteks äh, üks küsimus on bürokraatia Serbia suunal ja inimesed on öelnud mulle, et see on üheks kõige suuremaks takistuseks ning, äh, ning sellega on pidevalt probleeme, nii et, et võib-olla peaks selle probleemiga tegelema. teiseks, kas te teete midagi ka selleks, et et kohandada laevu näiteks jõesõiduks, toona kontekstis on see väga oluline näiteks äh, Ungaris äh, tehti suuri investeeringuid selleks, et laevu jõgedele kohandada. Äh, ma ei tea, kas selleks on aeg õige, aga ma mõtlesin, et võib-olla peaks selles vallas midagi tegema, ei ole siin lihtsalt mõtet niisama istuda ja unistada Äh, samuti äh, on meil on uurimusi kaubavedude kohta, millist äh, kaupa transporditakse mööda jõgesid. ma tean, et on olemas toona uuring ja võib-olla heidaksite sellele pilgu peale, aitäh. proua Tikau, ka mina tahaksin proua Paissi tänada Äh, räägiksin Kalarasi Praila lõigust, äh, kus äh, suurt midagi nelja aasta jooksul ei ole toimunud seoses kõnelustega, mis puudutavad tuurade kaitset. me peame tagama selle transpordikoridori loomise, sellepärast et suvel olid meil Toonaul tõsised transpordiprobleemid, navigatsiooniprobleemid, kuna veetase oli väga madal teine küsimus on kuidas Euroopa ühendamise rahastuga seda asja liita. Donau jõe sadamad on põhivõrgu osad. meil Äh, on äh, näiteks üks äh, sadam, mis tagab ühenduse Ukrainaga ja Moldova vabariigiga ning sellest peaks saama os-, oluline sõlmpunkt selles võrgus. nii et, et ma loodan, et meil on nii palju selliseid sadamaid too näol kui võimalik. siis veel küsimus ähm, Reini ja Donau laevatatavate kanalite kohta ning laevastiku moderniseerimise kohta NADESE programmi raames. me loodame, et see projekt jätkub ja et te toetate seda, aitäh. härra Kraamer, kaks minutit, palun. kõigepealt äh, suur aitäh selle ülevaate eest. Äh, projekt kaheksateist puudutab siseveeteesid ja Reini jõge ja me siin tõesti unistame väga palju sellepärast et kui me Toona jõe ähm, arendame välja suurte laevade jaoks ja ma olen ise jõge mööda sõitnud ja näinud, kuidas sellised suured laevad jõel sõidavad. aga seda, seda mitte Toonal, vaid ühel teisel jõel. Toonal ma nägin ainult kolme laeva endast mööda sõitmas. nii et, et mulle tundub, et seda väga palju ei kasutata kas me soovime, et Donas äh, saaks kaubavedude trass või soovime me seal turiste näha? Äh, Greenpeace äh, ütleb alati, et Donaust on saanud nii-öelda solgikanal. aga me tahame, kui me teeme sellest tõesti sellise nii-öelda kauba, kaubaveotrassi, siis äh, Äh, siis äh, turism äh, kaob, sest turistid ei taha näha neid suuri kaubalaevu mööda sõitmas kogu aeg. nüüd raudtee, kuidas on lugu raudteedega, me tahame edendada investeeringuid raudteevõrgustikku. me võiksime ju siin kasutusmaksud sisse, sisse seada või seal ongi meil juba maksud, aga siseveeteede puhul meil selliseid makseid ei ole ma arvan, et kui te ütleksite siseveetee kasutajatele, et nad peavad selle eest maksma hakkama, eh, siis nõudlus kohe langeks. Eh, sest neile meeldib, et teised maksavad, aga ise nad maksta ei taha ja see ei ole õiglane, meil peaks olema ühesugused konkurentsitingimused kõikidel eh, transpordimarsruutidel. ka siseveeteed peavad keskkonnanõudeid täitma, aitäh! ja härra Ertug. proua Pais, ka mina tahaksin teid tänada, mul on küsimus äh, Straubing-Wilshofeni kohta. Äh, Baierimaal on äh, nõndanimetatud äh, tuumikrühm, kes on äh, väga valjuhäälne äh, Nad on öelnud, et Straubing-Wilshofeni äh, lõiku tuleb arendada ja ma tahan teada, äh, kas äh, Euroopa Liit siin tõesti dikteerib, et seda tuleb arendada või soovitakse seda ikka koha peal ka? niisiis, aitäh, härra Ertug ja nüüd proua Pais, püüdke vastata umbes kümne minutiga alustan härra Marinescu küsimusest. Te küsisite, kuidas me saaksime äh, siduda seda olulist transpordikoridori äh, TEN-teedega. Euroopa Komisjonis meil on nüüd äh, täiesti uus lähenemine, see ei ole küll veel päris valmis, aga see on juba üsna kaugele arenenud ja ma arvan, et niipea, kui see lõplikult valmis on, tutvustatakse seda ka parlamendile. ja ma arvan, et te juhtisite väga õigesti tähelepanu, et just nimelt sellist koostööd tuleb tulevikus teha. nii et, et ma arvan, et, et te varsti saate vastuse oma küsimusele. härra El Kadraoui Ähm, kasutusmaksud, kuidas neid äh, ellu rakendada? Äh, see mm, on tõesti keeruline mitte ainult Euroopa Komisjon, mitte ainult Prantsuse valitsus või Belgia valitsus, äh, Valloonia ja Flandria ei otsusta seda, vaid siin ütlevad oma sõna sekka ka kasutajad ja nende arvamus on väga oluline sest, sest nemad võivad ju öelda, et noh, kui te selle maksu niimoodi kehtestate, siis mina seda trassi kunagi ei kasuta ja kui te kehtestate niimoodi, siis ma kasutan. me loodame, et seda koridori siiski kasutatakse. seetõttu äh, selle maksu kehtestamine, kehtestamise kord on väga oluline me tahame selle maksu kehtestada niimoodi, et see äh, Eh, tagaks ka kanali kasutuse, sellepärast et me ei saa ära võtta kogu kasumit sellest ettevõtte, ettevõtetelt, sellepärast et nad siis ei kasutagi seda kanalit ja kõik viiakse maanteed mööda Pariisi. meie tahame siiski, et eh, seda kasutatakse kaubavedudeks ning eh, Prantsuse valitsus on väga arukalt Äh, üritanud seda kanalit luua niimoodi, et kauba, kaubavoogusid saaks tõesti kahe-kolmekordistada. Äh, prantslased on tõesti käitunud väga aru, äh, arukalt ja ma arvan, et see kanal on tõesti väga edukas, isegi Hollandis, minu enda kodupiirkonnas, on suured kaubalaadungid, mida saadetakse Prantsusmaa põhjaossa ja poliitika on, et kasutatakse siseveeteesid, nii et ma loodan, et see kanal äh, on edukas, kui me selle kasutusmaksu õigesti paika paneme. ja kasutajaskond peab siin oma sõna sekka ütlema. ja ajastus äh, varsti, aga, aga enne tuleb ka kanal lõpuni kaevata, nii et, et et siis, siis saame äh, hakata selle maksu üle võitlema ja võitlused kindlasti tulevad härra Van Dalen. järelevalvekomitee hoiab silma peal äh, äh, selles osas, mida nende uuringutega tehakse, ta ise uuringuid ei koosta, aga kõik, mis äh, siis uuringutest selgub selle seitsmekümne kilomeetrise lõigu peal, ma räägin siin näiteks Straubing-Vilshofenist, vaadatakse läbi Äh, ja tehakse uuesti sellepärast, et näiteks kui keskkonnauuringud ei olnud enam, olid juba vananenud, siis neid nüüd ajakohastatakse, me vaatame läbi tõesti kõik võimalused. Äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, saame me lõplikud uuringute, uurimuste tulemused ja need inimesed, kes järelevalvekomitees on, neli on tööstuse esindajad, neli keskkonnaorganisatsioonide esindajad väga oluline on, et, et kõik nad tõesti toetavad neid uuringuid ja ei, ei vaidle seal uuringutes esitatud arvude üle. proua Lichtenberger, äh, Viini äh, idapiirkond. ma ei saanud päris hästi aru, äh, mida te nendest Äh, maanteede kanaliga vastavusse viimisest rääkisite? Te räägite laevadest. Äh, proua Lichtenberger möödunud aastal ja ka varasematel aastatel esitasite täpselt samasuguse küsimuse Te teate, et laeva ehitus sõltub turutingimustest. me võime ju paluda teadlastel ähm, seda võimalust uurida, aga meie tegeleme transpordikoridoriga, mitte kohalike laevade ehitusega. ning äh, Äh, peaks olema võimalik, et, et äh, laev saaks Le Havre'ist minna Ungarisse. nii et, et ei ole mõtet kasutada laeva, mis sobib ainult toona jaoks ja kui see laev on liiga lai äh, vahepealsete lüüside jaoks, siis ei ole mõtet ju sellist laeva ehitadagi nii et, et ma arvan, et turg on see, mis asjad paika paneb. kui tekib võimalus, võimalused selliste laevade kasutamiseks, siis kindlasti selliseid laevu ka ehitatakse nii palju kui ma tean äh,, Ungari äh, loob, ehitab oma laevatehast, nii et, et äh, et äh, võib-olla sellised laevad tulevad, aga kui turg selliseid, tur-, turg aga selliseid laevu ei soovi, kui need laevad ei suuda kogu koridori läbida, siis äh, proua Tikau küsimus Äh, Praila kalarassio äh, lõigus lähevad asjad praegu hästi. Äh, mulle valmistab rohkem muret see ühine lõik Bulgaariaga kui see lõik, mis on Rumeenia territooriumil. asjad seal praegu kulgevad väga hästi järelevalveprojekt kulgeb samuti väga hästi, see projekt, projekti lõpp on juba silmapiiril ja ma olen täiesti nõus teiega, et kui me tõesti tahame seda koridori kasutada nii nagu mõeldud, eh, siis me peame looma ka need punktid siis erinevate transpordiliikide ühendamiseks. Eh, sellepärast, et väga palju eh, kaupu ju veetakse ka rongidega, veoautodega ja me peame need kolme transpordiliiki ühendama ning muide, seda on äh, otsustanud ka Prantsusmaa valitsus just nimelt äh, Seini põhjakanali puhul, äh, hakates looma neid siis ähm, erinevaid transpordiliike ühendavaid sadamaid nii et, et väga oluline on vaada, et me ka toonal need looksime. härra Kraamer. üks meie eesmärkidest on turism minu arvates on see selle regiooni jaoks väga oluline ja kõigi regioon, kõikidel regioonidel on võimalik ka selleks valmistuda, sellepärast et Donau ähm, kaldal on väga palju huvitavaid paiku. ma arvan, et turism on kõigi riikide jaoks suurepärane võimalus. saastus on probleem aga ma ei arva, et see oleks kuidagi seotud toona laevatatavusega, nagu te ütlesite, et te nägite äh, ainult paari laeva ja mina, mina olin ka toona kaldal terve päeva ja nägin ka selle päeva jooksul ainult paari suurt kaubalaeva. aga, äh, aga see on ka ja sellepärast, et laevade arvu suurendada, me selle koridori ka rajame mind alati üllatab see, et, et äh, Hollandis rohelised alati toetavad siseveeteede arendamist, sellepärast et nad ütlevad, et see on kõige keskkonnasõbralikum transpordiliik. võimalik on luua äh, laevu, mis, ehitada laevu, mis keskkonda üldse ei saa, äh, ei saasta ja alati, kui ma teid näen, siis teie kohtlete mind nii, nagu ma tahaksin kogu Donau ära saastada. aga tegelikult on asi vastupidi mina soovin hoopis la-, saastuse probleeme Donau piirkonnas lahendada. ning öö, ähm, ma öö, küll ei soovi öö, äh, seda jõge saastada. nüüd see kasutusmaks. Äh, kui teil on veoauto ja te lähete Rotterdamist Genuasse, äh, siis meil on igasugused öö, Äh, valgusfoorid, teeäärsed söögikohad, me oleme kõik äh, teinud veoautodel, me oleme teinud kõik selleks, et autojuhtidel oleks elu mõnus ja sellepärast nad peavadki maksma. aga öö, äh, sama me praegu teeme toon-, ta-, Donaul, nii et, et ka seal tuleb maks. ja see kehtib ka seini Põhjakanali kohta sellepärast et praegu on seal ainult väikesed laevad, nemad ei pea kasutusmaksu maksma, sest nad juba praegu suudavad seda kanalit läbida. aga äh, tegemist on väga kalli projektiga. nii et, et kõik peavad olema samas seisus, et konkurents ei seat-, sattuks ohtu. ja härra Ertuk, teie esitasite viimasena küsimuse Äh, me teie, sellepärast äh, me teemegi neid uurimusi. Äh, ma ei saa teile praegu anda täpset vastust võib-olla järgmisel aastal just nimelt sellepärast, seoses teie, sellega, mida te küsisite, me olemegi selle uurimuse algatanud. aitäh. aitäh, proua Pais. ja nüüd jõuame siis järgmise äh, projekti juurde. kolleegid, me oleme juba viisteist minutit ajakavast maha jäänud. Äh, projekt äh, kakskümmend kolm merekiirteed ja koordinaatoriks härra De Oliveira, teil on sõna. tänan, esimees alustan sellest, et kommenteerin neid kvalitatiivseid muutusi, mis käesoleval aastal on aset leidnud, pärast see räägin kvantitatiivsest muutusest ja siis konkreetsetest projektidest. merekiirteed esimees katkestab ja kutsub komisjoni liikmeid korrale. jätkame, palun merekiirteed tegeleb Äh, põhiküsimustega meretranspordis ja sadamates. Äh, käimasolevad projektid käsitlevad selliseid oluliseid äh, projekte nagu veeldatud mee, maagaas, saasteheitmete vähendamine, ühtne logistika, sadama, raudtee ja maismaa optimaalsed ühendused, kobarühendused, meretranspordi integreerimine logistikaahelates ja ohutus eh, ning eh, jääoludes navigatsioon Läänemerel. Eh, merekiirteede projekt on rõhutanud meretranspordi tähtsust nii väliskaubanduses kui ka sisekaubanduses ja on suutnud need tõlgendada ka üle-euroopaliste võrkude projekte, projektidesse seetõttu merekiirteede projekt on selline keskne projekt, kus merenduse ja ähm, ka sadamatega seotuvad teemad, ka lühimereveod, äh, mereohutus, heitmete vähendamine äh, saavad ka Euroopa-poolsed rahastamisabi, et neid kiiremini ellu viia rääkides kvantitatiivsetest muutustest, mis on aset leidnud äh, käesoleval aastal, sest nüüd on toimunud konkreetsed arengud ähm, katseprojektide näol. meil on nüüd kaksteist projekti äh, kahesaja viiekümne miljonist eurost esindades kaheksasada viiskümmend miljonit investeeringuid äh, kogumaksumuses. millised on tuleviku väljavaated? Äh, uus hankemenetlus, mis on peaaegu lõppenud, kuigi tulemused ei ole veel avalikust, avalikustatud, äh, seda summat arvatakse kasvavat kuni ühe miljardini. ja rohelise tuule saavad umbes seitse uut projekti aastal kaks tuhat kaksteist. Äh, ava- äh,, käivitatakse veel uus hankemenetlus selleks, et äh, ligi tõmmata uusi projekte ja rahastamisvahendeid, mis tähendab seda rahastamisperiood aastast kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist võib kasvada kuni kolmekümne projektini äh, ja granti suuruseks nelisada miljonit eurot ja kogu investeering palju suurem, võib jõuda kahe miljardi euroni lisaks sellele, kui arvestada ka teisi rahastamiskavasid, siis kogu investeering ja ma viitan siin ka investeeringutele Euroopa Investeerimispanga poolt, äh, Interregi ja Marco Polo vahenditest, äh, võib see kogu investeering olla veidi suurem. mis näitab, et äh, turg on hästi aktsepteerinud selle uue rahastamiskontseptsiooni, millest me alustasime kahe tuhande seitsmendal aastal praktiliselt nullist ja oli raske algus. minu jaoks on see olnud edulugu ja see vajab nüüd järelmeetmeid ka perioodil kaks tuhat neliteist kuni ka kaks tuhat kakskümmend. Äh, sest selle projekti raamistik näeb ette integratsiooni, meretransporti äh, integreerimist ülemaailmsesse transpordivõrgustikku ja äh, maismaaprojektidega TNT juhised äh, äh, on välja pakkunud ka omapoolsed suunised, et suurendada ka sadamate rolli, sest sadamad etendavad olulist rolli äh, põhivõrgustikes ja transpordikoridorides. selleks, et saavutada vajalikud rahastamisvahendid, on meil vaja ka uusi arenguid nagu näiteks äh, maagaasi kasutamine, äh, et vähendada ka laevade heitmeid, äh, väävli ja lämmastik heitmeid, et tagada ka e-navigatsioon kõikidel teedel, veeteedel ja ka jääteedel Läänemere põhjaosas, paberita logistika Äh, osa nendest eesmärkidest on võimalik saavutada juba aastaks kaks tuhat kolmteist ja äh, teie abil äh, võib-olla kogu projekt lõpetada aastaks kaks tuhat kakskümmend. et meenutada neid uusi projekte, mis on käivitunud käesoleval aastal, neid on kaheksa. kolm on seotud logistikaga. Need on Miile projektid ja viis on seotud äh, ühenduste loomisega maismaaga. viie sadama vahel ühendusprojekt ja ka Horvaatia sadam on sellesse kaasatud, Rijeka. ja seda ühendust luuakse ka uue infotehnoloogia peale. Äh, Läänemere äh, nii-öelda rattatelje ja kodaratta projekt ja see uus koridor Rosteri ja Götseri vahel ja kaks täiendavat projekti äh, Mona Lisa, mis on seotud ohutusega ja projekt, mis on seotud veeldatud maagaasiga, mis on meile suurt huvi pakkuv projekt. Teile on ka minu soovitused esitatud, kuid igal juhul ma üritan nende soovituste põhipunktid ette kanda, sest ma arvan, et need järgivad neid suundumusi, millest me oleme varem rääkinud. ma soovitan äh, keskenduda integreeritud sadama infrastruktuurile, et äh, parandada äh, ühendusi maismaaga et käivitada arukad infrastruktuuri teenused, näiteks jälgimine, et käivitada uuringuid selleks, et paremini aru saada, kuidas aidata seda sektorit. selleks on vaja meil uuringuid ja vastastikusi meetmeid. tuleb toetada ka sadamate, sadamate teenuste paremat kirjeldamist, nende tegevusulatus, farvaatrid, meil on üsna palju informatsiooni selle kohta, mis aitaks sadamate tegevust aktiveerida. ja ma pööran suurt tähelepanu ka äh, tõhusamale koolitusele, väljaõppele ja koostööle. Äh, selle valdkonnaga seotud inimressursside jaoks äh, nii Ähm, laeva meeskonna liikmete äh, väljaõppe kui ka logistikaga tegelevate äh, töötajate. ja on oluline ka logistikas seda ühtse kontaktpunkti süsteemi rakendada. see on väga oluline meretranspordi tõhustamisel. Äh, teadusuuringute edendamine. me peame teadusuuringuid igati toetama et äh, äh, välja arendada uut tüüpi laevad ja vastavad seadmed. Te teate, et me oleme Euroopas äh, üsna kaugele edu läinud, me oleme edasi arendanud meie ristuslaevu võrreldes teistega ja need peavad saama veelgi paremaks, kui nad on. ilmselt te mäletate, et paar aastat tagasi tegin ettepaneku luua üks rahastamise koordinatsioonikeskus. ma ikka näen veel Äh, sellises äh, süsteemis eelist. ja ma soovin, et äh, see kajastuks ka TNT juhistes, mis vaadatakse läbi, et kaasata ka praktiliste kogemustest saadud uued õppetunnid, lihtsustada bürokraatia äh,, laiendada haaret ka naaberriikidesse nagu te teate, enamik riike idapiiril eh, sõltuvad väga palju ka lääne sadamatest ja eh, soovivad igati luua ühendust lääneriikidega ja ma siin viitan Venemaale, Valgevenemaale, Ukrainale, Moldaaviale ja ka Kasahstanile, eh, kust tuleb väga palju impordi ja kuhu läheb väga palju eksporti Euroopa sadamate kaudu ma juba mainisin äh, uuringuid ja pilootprojekte, konkreetsemalt veeldatud maagaasi osas. eelmisel reedel oli mul kohtumine äh, äh, Brüsselis. kohtusin kõikide Läänemere-äärsete riikide esindajatega, nad suhtuvad mõistvalt sellesse ja on huvitatud LNG tankimisvõrgustiku loomisest Läänemere ääres, sest see on ohutum äh, Äh, laevakütus ja Läänemeri on väga tundlik piirkond ja äh, seal piirkonnas tuntakse äh, ja teatakse, millist kasu toob LNG kasutamine. geostrateegilised uuringud selleks, et paremini mõista meie ees seisvaid probleeme. ja ma nüüd lühidalt ütleksin, et et tuleb edasi arendada ka avaliku sektori ja erasektori vahelist koostööd Äh, meie projektide jaoks. ma soovitan ka luua side äh, tolliasutustega. Äh, tollitegevus on väga keeruline valdkond. me peame tundma ka nende muresid ja probleeme, neile avaldatakse väga suurt survet. Nad peavad hoolt kandma väga paljude aspektide eest ja me sõltume nendest väga palju eriti kui me käivitame selle one-stop süsteemi. selleks on meil vaja tagada ka tollipoolne koostöö. ja ma pööran ka suurt äh, tähelepanu ja pean väga oluliseks ka statistikat selleks, et äh, teada, mis toimub. suur tänu, esimees, suur tänu, De Oliveira, mul on mitu sõnasoovijat, kuid meil on väga range ajakava ja alustame härra Kantšanist kaheks minutiks. Grazie, grazie, koordinaat-. suur tänu. aitäh koordinaatorile, kes on teinud väga üksikasjalik äh, äh, tööd, ma keskendun siin punktile seitse teie äh, raportis, mis puudutab taristuid ning eriti ühendust sadamate vahel maismaatranspordi võrgustikuga ning see peaks olema esikohal meie keskendumises ning ähm, koostalitusvõime erinevate sadamate vahel, nii äh, jõesadamate kui ka meresadamate vahel. ning äh, ligipääsetavus erinevatele äh, sadamatele, ma leian, et just see koostalitusvõime on äärmiselt oluline aspekt ning inimressursid ning ka laevastikud, ka need, neile tuleks keskenduda laevadele äh, tuleks äh, keskenduda, sellepärast et meie laevaehitussektor on praegu kriisis. ma loodan, et äh, projekti võlakirjade kaudu saab siin lisafinantseeringut ning ma tahaksin küsida, kuidas teie hindate Eh, Marco Polo programmi, mis on eh, ilmselt olnud allapoole meie oodatuid eh, tulemusi ning samuti ka ökovõlakirjad, millest me rääkisime siin komisjonis aasta tagasi, aitäh. Alcatravi kaheks minutiks, palun ma tahaksin tänada koordinaatorit selle sissejuhatuse eest, ma mõistan, et äh, teid huvitab äh, uuringud, kuidas teha seda sektorit äh, paremini organiseerituks ning tõhusamaks ning tõepoolest see ongi üks olulisemaid punkte, kuid ma tahaksin tõstatada ühe punkti. esiteks, kas teil on ülevaadet sellest, milline on praeguste projektide mõju ne-, nende projektide, mis on juba läbi korda läinud, et millised mõjud on, kas on suurenenud ähm, raudteedelt ähm, mere, ähm, meremagistraalidele, kas on läinud üleliiklus sinna? Nende valitud üksikute projektide puhul, mis on juba äh, lõppe, lõppenud. kas äh, Põhja-Euroopas äh, on sellele teele mindud? kas, kas ka lõunas võidakse sellest kasu saada? kas TNT juhised järgmiseks perioodiks võtavad seda arvesse, kuidas teie komisjoni juhiseid hindate, kas nad võtavad arvesse neid soovitusi, mida te olete neile teinud iga aasta, aitäh! aitäh, härra Tudjas, kaheks minutiks palun! aitäh, esimees, aitäh koordinaatorile selle ettekande eest, ma räägin väga lühidalt, mul on kaks küsimust. esimene küsimus, kas te võiksite meile anda mõningaid täpsustusi selles osas, millised on väljavaated pikaks perioodiks, ma räägin siin kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. kas te võiksite juba praegu eelnevalt midagi ütelda, milline on see programm töödes? teiseks, teine küsimus, need nõuded, mis teie ütlete ise, peavad kaasnema nendele projektidele. nii et äh, need peaksid meid äh, viima positiivse tulemuseni, äh, kui me räägime siin ähm, konkurssidest ja hankeprojektidest. mis puudutab nüüd saari, me teame, et saartel on väga eriline mm, Ähm, iseloom ning äh, me peame kindlasti mõtlema selle peale, et äh, ta mõningatel saartel võiks äh, olla mõningad sellised tingimused, millele te siin viitasite. on vältimatu, et me peaksime nendele nõuetele rohkem mõtlema, meie peaksime just saarte erinõuetele tähelepanu pöörama. aitäh, proua Littenberg! palun. aitäh, esimees, ja aitäh koordinaatorile selle raporti eest kindlasti on teie teel väga palju tõkkeid, rohkem kui ähm, teistel koordinaatoritel, sellepärast et äh, ri-, liikmesriigid äh, on äh, väga tõrksad olnud koostööd tegema, me oleme rääkinud enne teie projektist ning holistlikust lähenemisest ma olen saanud väga palju vastukaja nendelt inimestelt, kes ütlevad, et probleemiks osutub väga palju bürokraatia, nagu näiteks eratransport ähm, ja see, kui Itaalia suured kooperatsioonid eraettevõtja tahab äh, koostööd teha Itaalia suurte ettevõtetega, siis äh, ta ei saa ligipääsu tegelikult nendele sadamatele, nii et siin on väga palju äh, takistusi ning teine küsimus, mida te mainisite, lühimereveod kas siinkohal on mingeid muudatusi toimumas, toimumas, kas on arengut kas ähm, selles osas, äh, kas saab teha selliseid lühemaid ähm, merevedusid ning ma tahaksin mõningaid ähm, põhipunkte rõhutada, mis minu arvates on äärmiselt olulised, kuidas saaks äh, aidata prioriteetide paikapanemist äh, nii, et liikmesriigid järgiksid neid prioriteete millised oleksid äh, ka sisemaadel need ühendused, et äh, koormust oleks vähe. aitäh, äh, palun kaheks minutiks on sõna härra Kumutsakos. Kumutsakosel aitäh äh, koordinaatorile, tegemist on väga ambitsioonika projektiga, siin pole mingit kahtlustki ning kindlasti teid pommitatakse äh, kõikide äh, küsimustega ning vast jõuate te ka mõnele nendest vastata. ka minul on mõningad küsimused. ma näen siin raportis, et üks põhiline aspekt raporti juures on see, et aina suuremad ja suuremaid laevu tuleb kasutusse ning aina rohkem kaupa veetakse nende laevadega, kuidas see la-, nende sadamate äh, infrastruktuuri mõjutab? niisiis, äh, sadamate infrastruktuur, äh, laevad ja nii edasi, kas selline trend suuremate kaubamahtude juures mõjutab meid tulevikus, arvestades seda, et juba praegu on laevandus äh, väga negatiivselt mõjutatud olnud ähm, majanduskriisist, kas me saame viieks-kümneks aastaks teha mingeid programme, arvestades, et sellised trendid äh, ilmselt ka tulevikus jätkavad? nii et siis kas me hakkame ehitama neid suuri äh, laevu või te arvate, et ähm, see trend saab ühel hetkel otsa? sellepärast et juba praegu võib äh, seda näha, sellist tendentsi, et see, see trend on äh, vähenemas. nüüd planeerimine. me läheme üle kolmsada A-klass äh, portidelt. ma tahaksin küsida, kuidas te olete paika pannud sellise vähenemise, kuidas te defineerite neid äh, neid põhivõrke. see on äärmiselt oluline, sellepärast et äh, muudatused on toimumas. teiseks väljaõpe. kas see puudutab ainult meremehi või neid, kes töötavad sadamates? kas see puudutab selliste struktuurides töötavaid inimesi või neid, kes, kes töötavad merel? kas ma võiksin saada ühe minuti veel juurde, palun? esimees ütleb, me oleme ajas maha jäänud ning teised tahavad ka sõna saada, nii et ma olen kõigiga olnud väga range, seega kaks minutit on kaks minutit, kui teil on veel küsimusi, siis te võite eh, neid esitada koordinaatorile. palun, kõigil on kaks minutit. härra Teixeira aitäh, esimees, ja ma tänan koordinaatorit töö eest, mis tehtud on, tegemist on väga olulise projektiga, mis on teie koordineerimise all olnud. ma leian, et on äärmiselt oluline sellist meremajandust välja töötada ning selles regioonis, kus mina tul-, pärit olen, seal on see väga oluline arvat-, arvestades ähm, meie regiooni ähm, sellist delikaatset olukorda. Te olete siin mitmete küsimuste puhul, puhul käsitlenud nii regionaalseid aspekte kui ka teisi. Euroopa Liidul on kakskümmend viis miljonit ruutkilomeetrit ning viisteist sellest on ka veeteed, seega me peaksime kütuste osas uuringuid teostama, kuidas kütused äh, muutuksid rohelisemaks, et nad ei saastaks nii palju ning arvestama ka kakskümmend kakskümmend eesmärke. kui me vaatame transpordi aastal kaks tuhat kakskümmend ning kütuste kasutamist, peame arvestama ka seda, et me peame jääma konkurentsivõimeliseks ning see on äärmiselt oluline nii et kuidas äh, Euroopa sadamate võrgustiku välja arendada Itaalia, Hispaania, Küpros, Saksamaa sadamad. merendus on meie jaoks oluline äh, faktor, seega see peab jääma konkurentsivõimeliseks sektoriks, nii et ma tahan teada, mis te sellest arvate, arvestades meie eri, äh, eriolukorda sadamate osas mina leian, et te peaksite äh, vaatama, kuidas äh, sadamaid äh, arendada. proua Tika, palun sõna. ma tänan koordinaatorit selle esitluse eest nende projektide hulgas, mida te mainisite, kui palju nendest puudutavad Musta merd? mulle meenub, et meil oli eelarverida ka merekoridoriks äh, äh, lühimerevedudele. üks oli Läänemere jaoks mõeldud, teine oli Vahemere jaoks äh, ning kahjuks Musta mere jaoks ei olnud meil omaette eelarverida. ma tahaksin küsida, kui palju nendest projektidest, mida te mainisite, on ka kaetud Musta merega ning milliseid samme ette võtta selleks, et et et lühimerevedusid äh, Mustal merel arendada, sest mere, Must meri on äärmiselt oluline ähm, Euroopa Liidu jaoks. Ähm, nii et äh, Konstantsas järgmisel aastal toimub konverents, ma tahan, et seal seda teemat käsitletaks. härra Olivier, kas te võiksite vastata võimalikult läh-, lühidalt? aitäh, esimees. esimene küsimus, mis puudutas ühendust äh, maismaa infrastruktuuriga. me oleme aastaid tagasi otsustanud, et üks prioriteetprojekt peaks olema sadamate ja raudteede ühendamine vahepeal on mitmeid võimalusi selle eesmärgi saavutamiseks ning äh, vahepeal tähendab see seda, et maanteesid tuleb parandada selleks, et äh, meretransporti äh, soodustada, näiteks Poolas, Gdanskis on niimoodi olnud. lõunasse suutuvad raudteed ei ole, ei ole väga heas seisus ja Gdanski ning Varssavi vahel on olemas maanteeühendus. seetõttu me peame ära kasutama kõik need ühenduse võimalused, isegi kui me kasutame selleks maanteesid, eh, oodates, kuni siis eh, raudteed ehitatakse. Eh, koos töö, koostoimevõime transpordi vallas on loomulikult väga oluline. inimeste koolitamine on teema, mille tõstatas ka meie Kreeka kolleeg kui ma toetan koolitust, siis ma pean silmas kõikide koolitust, nii siis laeva pardal töötavate inimeste koolitamist kui ka maapealse personali, maismaa personali koolitamist. kui äh, Incoterm on väga keeruline dokument, ja seal on välja toodud siis need erinevad äh, toimimisviisid äh, kaubaveoks, aga inimesi, kes sellega tegelevad, tuleb koolitada. Äh, selleks, et kõik tõesti sellest kasu saaksid. et nad ei, et ei tekiks mingeid takistusi inimressurssidega. loomulikult äh, tuleb koolitust suurendada ja rohkem tuleb tähelepanu pöörata nendele ühendustele, sest me soovime selliseid ühendusi maismaa ja sadamate vahel. ärgem unustagem, et rohkem kui kaheksakümmend protsenti Euroopa ekspordist ja impordist äh, transporditakse meritsi. nii et, et äh, oluline on, et ka Euroopa siseselt kaup liiguks merd mööda. Äh, nii et, et meil on äh, vaja sujuvamalt toimivaid mehhanisme selleks. nüüd kasu keskkonnale, äh, see on midagi sellist Äh, mi-, mi-, mille puhul me oleme häid tulemusi näinud Itaalias, ma olen täiesti kindel, et äh, seda saab laiendada ka ülejäänud Euroopale. vähemalt äh, mõningates Euroopa piirkondades on selliste stiimulite loomine võimalik. ma olen, toetan seda, et Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania saavad sellise süsteemi sisse viia, sest et ähm, kõik on siin väga lihtne mõõta, väliskulud, mis äh, sellega kaasnevad, on suhteliselt kergesti hinnatavad ning äh, asi tõesti toimib väga hästi, sest et äh, seal, siin ei ole mingeid juhtimisprobleeme nii et, et äh, tegu on tõesti hea asjaga. Äh, teine küsimus äh, puudutas mitmete projektide mõju. loomulikult me oleme mõjuga kursis. seetõttu valmistabki mulle väga muret see, milliseid kütuseid kasutatakse, samuti mootorite parendamine. mootorid tuleb muuta paremaks Äh, näiteks kui ristluslaevad on sadamas, siis äh, nende mootorid töötavad sellepärast, et äh, neil on vaja elektrit, mis suudaks rahuldada ligemale kolme tuhande inimese vajadused. ning sadamates, sadamatel ei ole neile võimalik praegu piisavalt elektrit anda me oleme äh, paljude sadamatega avaldanud, arutanud võimalust äh, sellised energiavarud tõesti luua, et, et nad tõesti saaksid siis sadamas olevaid laevu energiaga varustada. või siis äh, oleme kaalunud ka võimalust, et, et kasutataks laevades keskkonnasõbralikumat kütust, et näiteks nad kasutavad ka eriliigi kütuseid keskkonnasõbralikumat siis, kui on sadamas. nii et, et selle probleemi lahendamisele me igatahes pöörame väga suurt tähelepanu. Te kaebasite selle üle, et põhjapoolsetele sadamatele pööratakse liiga palju tähelepanu kui vaatate neid projekte, millele ma viitasin, neid on kaheksa sellel aastal, siis tõepoolest arvu poolest, projektide arvu poolest on põhjapoolsed sadamad hästi esindatud. aga teised asjad Äh, mis puudutavad lõunapoolseid sadamaid, on rohkem sellised üldised. Naides näiteks on väga hea projekt ning selle projekti tulemusi saab laiendada, nii et, et äh, põhjas on väga palju selliseid väikseid küsimusi nagu Taani, Poola ühendamine, Saksamaa, Poola ühendamine aga lõunas toimub ka asju, millel on vägagi oluline mõju. väljavaated nüüd me loodame, et need arvud, millele ma oma sõnavõtu alguses viitasin, et nendest peetakse kinni. enamasti öö, äh, oleks väga hea, kui eelarve selles valdkonnas suureneks sest et äh, see sektor tõesti minu arvates väärib teie toetust. Äh, esitati küsimus ka, et milliseid nõudeid tuleb täita, need nõuded on äh, juba välja toodud, enne kui seda ettepanekut üldse koostamata hakatakse Te. tegelikult puudutavad need siis kas tegelikult on siis sellised küsimused, millele ametnikud siin äh, Brüsselis saavad vastuse anda. nii et, et äh, ma arvan, et siin probleemi ei ole. Äh, nüüd siin räägiti ka saartest. möödunud aastal kohtusin Madeiral saare regioonide esindajatega ja isegi mõned Prantsusmaa meretagused territooriumid olid esindatud. me oleme näinud, et kõige üldisemad asjad, näiteks äh, aluste jälgimine, äh, toimivad äh, väga hästi ning arvestavad nende sadamate vajadustega ma olen täiesti nõus sellega, et bürokraatia võib tekitada probleeme. Te teate, et kui ma esitan küsimuse ja ma külastan väga paljusid sadamaid, siis kõige rohkem probleeme on tolliga ja samuti eh, fütosanitaar- ja veterinaarosakondade vallas me mõistame, miks reeglid selles valdkonnas on nii karmid, epideemiad ja nõnda edasi. Äh, neid võib, need võivad niimoodi edasi kanduda. nii et, et veterinaaride õlul on üsna suure, äh, suur vastutus. Äh, sellega tuleb arvestada, aga tulles nüüd tagasi bürokraatia juurde me peame äh, tolli, fütosanitaar- ja veterinaarkontrolli siiski äh, vaatluse alla võtma, seda peame kogu aeg, neid peame kogu aeg silmas pidama. Te viitasite ka lühimerevedudele. jah, loomulikult äh, me, meid huvitavad lühimereveod. see tõhustamine, mille me oleme läbi nende kolmesaja sadama nüüd ellu rakendanud. Äh, kõik need kolmsada sadamat on väga head ka lühimerevedudeks, kui kaheksateist või äh, nii põhivõrku kuuluvad sadamad, nendest sadamatest kuuluvad põhivõrku, siis äh, väga oluline on see, et kõik need uued teljed selles TEN-T võrgustikus algavad ja lõppevad sadamates. see on minu arvates suur saavutus. meil Euroopa, mis on ilmselt kõige liigendatum manner kogu Euroopas, meil on tohutult palju sadamaid, aga äh, nende sadamate potentsiaal tuleb kasutusele võtta. kui me ütleme, et mitte kõik sadamad äh, ei saa olla ümberlaadimise sadamateks. Äh, kõik kolmsada sadamat ometigi saavad olla sellised sadamad, kus saavad toimuda ka lühimereveod. järgmine küsimus puudutas äh, aluste suurust. praegu on meil need kümne tuhande teosed alused ning alused ja siis on meil veel sellised hiigelsuured konteinerlaevad, äh, mille veeväljasurve on siis kaheksateist tuhat tonni. ja see on äh, ka põhjus, äh, miks me peame äh, muutma koostoimevõimeliseks ka ümberlaadimissadamate võrgustikku, sellepärast et mitte kõik ümberlaadimissadamad ei suuda vastu võtta selliseid suuri laevu ja seetõttu on väga oluline vaadata, mis juhtub Rotterdamis näiteks, kui selline suur laev tuleb siis see võtab enda alla vähemalt neli äh, kaid ning ning äh, nende vargaste äh, ja, ja raudteede ja rongide arv, mis selle laeva ümber on, on tohutu. nii et, et me võime sellised sadamad välja valida aga äh, ma tahaksin siinkohal meenutada Panamat ja uut Panama kanalit, mis peaks avatama aastal kaks tuhat neliteist. ning äh, see on siis mõeldud või võime, see uus kanal suudab vastu võtta ka siis neid suuri konteinerlaevu, mis tulevad siis Kaug-Idast või ning see on õige lähenemine. ja ma üritan nüüd äh, otsi kokku võtta. niisiis. Äh, meeleprojekt äh, kulgeb väga hästi. järgmisel nädalal ma juhatan meele istungit siin Brüsselis. tegemist on juba teise istungiga, Genos toimus juba üks ning see on nüüd siis teine istung, asjad lähevad hästi. ma olen täiesti kindel, et tulemused on suurepärased äh, nüüd äh, sadamaväravad äh, Aadria mere põhjaosas meil on siin jällegi häid näiteid. ja lõpetuseks ma olen täiesti kindel, et Mustmeri on tõesti äh, piirkond, mis on jah, välja jäänud äh,. siin on palju probleeme. ma olen käinud Konstantsas ja Varnas ja isegi Burgases. võimalusi on palju, aga meil on ka äh, äh, probleeme Bosporuse väinaga, sellepärast et see on väga tundlik piirkond äh, me oleme analüüsinud seda, millised on võimalused äh, siin raudteeühendusteks põhjast äh, või lõunast. Äh, näiteks nende torujuhetega, mis tulevad läbi Bosporuse väina. aitäh! aitäh, härra De Oliveira! ja järgmisena äh, saab sõna järgmise raporti koordinaator ähm, härra Savari ja tahaksin äh, neid koordinaatoreid, kes juba sõna on võtnud, tänada, need tulevad siis järgmised koordinaatorid siia ja ka istungi juhtimise annan üle. aga ma paluksin, et ka proua Tikau oleks väga karm ja nõuaks kahest minutist kinnipidamist ja meil on ju veel ka volinik Kallas kõige lõpuks veel. nii et, et aeg on tõesti väga napp, aga aitäh kõigile. ja kui nüüd kolm järgmist koordinaatorit siia jõuavad, siis alustame istungi järgmist osa Uh, stimați uh, colegi, uh, vom continua... Um, Lugupeetud kolleegid, jätkame nüüd oma äh, istungit. Kuulame nüüd ära äh, prioriteetprojekti kakskümmend kaks teemaline ettekande, koordinaatoriks on härra Savari, meie endine kolleeg endine transpordikomisjoni aseesimees, me peame ajaga väga karmilt ümber käima, nii et, et palun, kallid koordinaatorid, pidage kinni kümnest minutist. ning kolleegid, ma palun, piirduge kahe minutiga. kümme minutit, ma tean, et see võib tekitada probleeme. aitäh Äh, esimees, mul on alati väga hea meel siia komisjoni tagasi tulla ning olla oma endiste kolleegide seas. ma üritan nii kiiresti kui võimalik rääkida, mis projekti kakskümmend kaks osas on juhtunud lõigul siis Dresden Ateena. tegemist on siis ähm, mitmed riiki hõlmava raudteeprojektiga, nagu te ka kaardilt näete, roheline lõik, kollane lõik ja punane lõik. rohelised lõigud on valmis ja see raudteeprojekt läbib seitset äh, liikmesriigi kollas, äh, punasega oleme kõige rohkem maha jäänud ja kollased äh, lõigud siis praegu käivad ja need, mis punktiiriga on, siis need peaks väga peatselt valmis saama Eh, nii et, et eh, kui te vaatate seda kaarti, siis te näete, et väga palju tööd eh, Dresdenist Ungari ja Rumeenia piirideni on juba väga palju ära tehtud. Rumeenia valitsus on ka saavutanud suurt edu lõigul Ungari piirist Konstantsani. kreeklased on mõningaid raudteelõike arendanud aga minule seletamatult põhjustel on asjad seisma jäänud. aga me oleme saavutanud edusamme ka äh, Ungari piirist siis Kreeka piirini läbi Bulgaaria ja Rumeenia niisiis äh, need äh, lõigud, mis on lõpetatud või peaaegu lõpetatud, on Dresden, Budapest, Predal, Campina, Budapest, Konstantsa, Thessaloniki, Ateena nii et, et äh, väga lähedale on jõutud juba Bulgaaria piirile ning samuti äh, Tiharea Ateena ja need lõigud, mis aastaks kaks tuhat viisteist peaks lõpetatama, on kõigepealt suur sild, mis ületab Donau jõge äh, Rumeenia ja Bulgaaria vahel, see on siis Vidin Kalafati sild, Tšehhi Vabariigis, Schirnding Saksa äh, maa poole peal ja Štribro äh, Tšehhi poole peal, see lõik lõpetatakse. ning äh, samuti siis Pekešaba äh, Kurtitši lõik Rumeenias ja Simeeria Šigisuara lõik Rumeenia lääneosas. ning lõpuks me loodame, et Tomokos, Titorea ja Kulata Promahonas ja Thessaloniki lõik samuti lõpetatakse üle-euroopalised võrgud eh, toimivad eh, paremini, kui nad langevad kokku riiklike prioriteetidega, see on täiesti selge. me ei saa transpordiprojektidega edasi minna, aga siis, kui riigid ei pea neid eh, prioriteetseteks, see on midagi, mida me peame silmas pidama. ma juht-, juhtisin tähelepanu siin juhtimisprojektile, mis peaks seda probleemi lahendama nüüd, mis peaks juhtuma pärast aastat kaks tuhat viisteist, te näete seda nimekirja, ma ei hakka selle kohta, sellel pikemalt peatuma. Äh, suurimaid probleeme on meil Nürnbergi ja Tšehhi piiri vahelise lõiguga. sakslased nimelt ei soovi äh, äh, raudteid Tšehhi piirini samade standarditega arendada tšehhidel on raudtee arendamine aga jällegi prioriteet, seega tähendab, et selle, et selle lõigu juurde tagasi ei tulla, aga ma praegu ei saa selle lõigu osas mingeid kuupäevi paika panna. ma loodan, et see pannakse sisse siiski järgmises Saksamaa infrastruktuuri progra-, programmeerimisdokumendis ja sama probleem on, on ka väikese lõiguga äh, Ukra- äh,, Ungaris Tata Budapesti lõiguga ja samuti selle lõiguga, mis läheb Sofiast äh, Kreeka piirini. niisiis ähm, kõikides nendes punaste joonega tähistatud lõikudes oleme me ajakavast väga-väga maha jäänud nii et, et äh, minu järeldus oleks selline, et kui riiklikud prioriteedid ja Euroopa prioriteedid kokku ei lange, siis tekivad probleemid. ja siin äh, te näete siis ühte piiriülest probleemi, Vidini Kalafati silda see on äh, paar kuud maha jäänud graafikust, järgmisel kuul pidi ta kasutusse tulema. tegemist on sillaga, äh, mis peaks olema nii maantee kui ka raudteesildaga, vaadake äh, jär-, järgmist fot-, fotot või pilti, see on praegune raudtee juurdepääs, nii et, et te näete, millised probleemid on, kui me räägime piiriregioonidest äh, nii et, et äh, raudteeühendus on tõesti aja, ajakavast maha jäänud, nii et, et me peaksime pöörama tähelepanu just nimelt raudteesilla ehitusele ja valitsused peavad tegema suuri jõupingutusi, kui me tõesti tahame säilitada siis rongi, rongiühendust, see on siis Vidini pool, Bulgaaria poole peal. nüüd ähm, Rumeenia poole peal on meil üksteist kilomeetrit uut liini ja Krajvani on veel kaheksateist kilomeetrit nii et, et ähm, nagu te näete, me peame hoolitsema selle eest, et kui me sellist infrastruktuuri loome, siis äh, vii-, äh, trassid äh, või rööpad pannakse maha ikka mõlemal pool piiri. me tihtipeale loodame, et, et me saame suurepärase infrastruktuuri, aga sinna lihtsalt ei pääse juurde. niisiis, meie ülesanne on Äh, tagada rahastamine, et kõik tõesti toimiks ja sujuks. Äh, põhjused äh, lõunapoolsete projektide mahajäämusega on see, et väga palju tähelepanu pööratakse maanteede arendamisele sest seal on palju probleeme ja kohalikud elanikud avaldavad suurt survet nende lahendamisele, nii et, et peale selle on riiklikud prioriteedid, mis ei ole omavahel kooskõlastatud. Äh, või ei ole kooskõlastatud Euroopa prioriteetidega. näiteks äh, Euroopa tasandil me ei arvesta liiga palju ka riiklike prioriteetidega, aga küsimus, paljus on probleeme ka omavahelise koordineerimisega. erinevate peadirektoraatide vahelise töö koordineerimisega. muu peadirektoraat paneb äh, transpordipoliitikat prioriteedid paika, aga Regio peadirektoraat rahastab neid jällegi ja Eh, vahepeal üks direktoraat paneb paika ühe prioriteedi, näiteks me tahame rongiühendust, aga teine peadirektoraat rahastab hoopis maanteesid, nii et, et see on väga tõsine probleem. ma üritan seda probleemi lahendada nii hästi, kui suudan. Eh, selle nelja idapoolse riigiga meil on olemas koordineerimisrühm ja siin te näete jällegi, kus on viivitused. Äh, see roheline projekt on väga keeruline, see maastik, mida see raudtee läbib, on väga keeruline aga Balkani, Balkani tee, see punane joon on ka nüüd äh, kasutuseks avatud ja see on kiirem ja see on ka peaaegu täielikult elektrifitseeritud, nii et, et meil on siin äh, vali, võimalus, meie, eurooplased, investeerime sellesse rohelisse trassi, aga punane oleks tegelikult palju panev. nii, Rumeenia ja Bulgaaria jaoks aga on äh, keeruline Eh, miljoneid eh, eraldada liine, mis tegelikult läheb Ungari piirist Kreeka piirini. rumeenlastel ja bulgeerlastel on väga selged prioriteedid, mis on rohkem ida-lääne suunalised. Eh, vaja, nad tahavad, et veosed läheksid Konstantsasse, et Rumeenia maja, sellest saaks kasu Rumeenia majandus et sadamatest läheksid kaubad ida poole Aasiasse ja Äh, nemad tahavad liikuda jällegi Valga ja Burgase suunas, nii et, et Euroopa Liidul on tõesti väga kulukad prioriteedid, mis on seotud põhja-lõuna suunaga, aga liikmesriigid tahavad hoopis Mustale merele pääseda. Äh, liikmesriigid ei ole süüdi, nende strateegiad on õiged, aga mida meie oleme teinud siis? meie oleme loonud juhtimisstruktuuri ning see on siis üks selle kahekümne teise projekti äh, allstruktuure. aga äh, äh, meil on siis Ungari, Rumeenia, Bulgaaria ja Kreeka, kes on nõustunud siis pilootrühma loomisega, mis kohtub iga kuu, kuue kuu tagant, et siis olukorda hinnata. ma olen täiesti kindel, et et äh, ka TNT äh, agentuur ja, ja peadirektoraadid, Regio ja muu osalevad selles töös. niisiis me kasutame seda äh, alt üles lähenemist ja mitte ülevalt alla lähenemist. niimoodi me siis vaatame olukorra iga kuue kuu tagant üle, vaatame, millised, milliseid korrektuure tuleb teha programmeerimises ja rahastamises esimene nendest rühmadest loodi siis äh, detsembris äh, ministritevaheliste kokkuleppe alusel, äh, teisel detsembril kaks tuhat kümme. meil on ka kaks uurimust, üks tahab paika panna selle liini ammendava profiili, tegemist on väga põhjaliku uurimusega see toimub Kreeka juhtimisel, Kreeka konsultatsioonifirma teeb seda. Äh, film, filmiti kogu seda raudteelõiku. ma näitan siin teile natukene neid andmeid, mis äh, uurimuse käigus välja tulid ajagraafikute, kiiruste ja muu kohta. ja ka võimalikud korrektuurid siis äh, trassi osas. selle, mina tahaksin öelda nii palju, et me võime juhtimist e-, ju edasi arendada, aga piiriülestes e, lõikudes, mis puudutavad Ungarit, Rumeeniat, Rumeeniat, Bulgaariat, e, on see eriti oluline selleks, et tagada tulevasi investeeringuid. üldiselt asjad liiguvad hästi, me loodame, et me saame ka eelseisvaks finantsperspektiiviks Euroopalt rahalise toetuse sellepärast et tegemist on siin riikidega, mida majanduskriis väga tõsiselt mõjutab. Kreek, Kreeka näiteks, Kreeka isegi ei suuda meile enam öelda, kuidas ta oma investeeringuid kavatseb planeerida. Äh, ta on endiselt ähm, äh, IMF-i järelevalve all. Äh, paljud liinid isegi on suletud, nii et, et olukord ei ole sugugi kerge. meil on riigid, kus asjad tõesti sujuvad hästi ja kes suhtuvad projekti väga mm, aktiivselt ja kui Euroopa suudaks mõista ka nende riiklikke prioriteete äh, ja neid äh, juhtimise vallas aidata, nii et, et äh, nagu ma ütlesin, ma olen paika pannud siin täiesti konkreetse juhtimissüsteemi, mida ma kavatsen hiljem arendada. nii, üritasin teha nii kiiresti kui võimalik, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Marinesko Rahvapartei nimel. suur tänu, esinaine mul on kolm küsimust. uus võrgustikus, mida komisjon soovib arendada, äh, prioriteetprojekt kakskümmend kaks, äh, on jagatud kahe põhikoridori vahel. Ungaris koridor katkeb sest üks osa kuulub ühe koridori alla ja teine osa teise koridori alla. ma tahaksin küsida teilt, kuidas teie näete seda olukorda ja kuidas see mõjutab kahe sektori arengut? teine küsimus. Te rääkisite rahastamisest. teatises Connecting Europe on kirjas, Euroopa rahastamine ei saa ületada kahtekümmet protsenti projekti maksumusest. mida see tähendab, tahan teilt küsida seega Connecting Europe rahastamisvahendist ja Euroopa teistest fondidest eraldatud rahalised vahendid ei tohi ületada kahtekümmet protsenti projekti kogumaksumusest. minu arvates see on väga väike osa. ja ma tahaksin kuulda teie arvamust ka võimalike rahastamistingimuste kohta, kui kasutatakse Connecting Europe rahastamisvahendeid ja Euroopa liikmesriikide poolt eraldatud rahaliste vahendite kasutamist selles koridoris milline on teie arvamus? suurte maksumuserinevuste kohta PP eh, kakskümmend kaks erinevate lõikude puhul, arvestades küll muidugi maastikku, topograafiat ja praegust asjade seisu sellel liinil. ma arvan, et siin on väga suured erinevad, eh, erinevused sektorite kaupa. suur tänu, härra Marinesko. sotsiaaldemokraatide nimel eh, proua Sehh-, Sehnalova suur tänu, esinaine. tänan teid selle esitluse eest. minu esimene küsimus äh, puudutab sama asja, mida küsis ka härra Marinesko, äh, seda uut Connecting Europe rahastamisvahendit ja äh, pilootprojekti kakskümmend kaks jagamist kahte ossa. seega sarnane küsimus oma aruandes äh, koordinaator kurdab äh, vähese koostöö pärast äh, riiklike prioriteetide vahel. ma sooviksin teada üksikasju, üksikasju selle kohta, kuidas toimib ühendus ida ja lääne vahel, mis on oluline Tšehhi Vabariigi jaoks, Tšehhi Vabariigi ja Saksamaa ühendus. ja sellega seoses tahaksin küsida ka Praha-Nürnbergi lõigu kohta ja alternatiivse lõigu Praha München. mõlemad eh, projektid kuuluvad eh, tuumvõrgustikku tulevikus, kas on tõesti realistlik, et neile eraldatakse ka rahalisi vahendeid? ja kolmas küsimus, mis on pigem kommentaar, puudutab eh, Prahast ida poole suunduvat lõiku. Te ilmselt teate, et suuremas osas on see lõik, sellel lõigul tööd lõppenud, kuid ma tahaksin küsida, eh, mida te arvate Brno eh, raudteesõlme moderniseerimisest? suur tänu ja nüüd roheliste nimel proua Lichtenberger. suur tänu. suur tänu ka selle esitluse eest. mul on siiski paar küsimust. Eh, nüüd viidates sellele, mida küsis mu Tšehhi kolleeg Äh, nad heitsid pilgu selle tuumvõrgustiku kaardile ja koridoridele. ja sellega seoses tekkisid inimestel küsimused. Äh, kuidas on seotud Viin võrgustikuga? on kaks kiirteed mis on viiekümne seitsme kilomeetri kaugusel teineteisest ja mõlemad kuuluvad tuumvõrku küsimus on, kas see on üldse mõttekas geograafilises mõttes? ei ole. ma tunnen hästi seda piirkonda. seega see probleem tuleb nii kiiresti kui võimalik lahendada, sest selles lõigus ühest, üks piiriületuspunkt Tšehhi Vabariigi ja Austria vahel äh, on kokku põrkunud suurte probleemidega seoses Natura kaks tuhat aladega ja sarnaste probleemidega. seega mu küsimus on, kui meil on selline tuumvõrgustik, kuid Viinist Berliini pole otseteed, kuid on kaks suhteliselt lähestikku asuvat ühendusteed, kas ei oleks võimalik seda olukorda lihtsamaks muuta, sest väga raske on põhjendada teineteisele lähestikku asuvate kahe kiirteede olemasolu selles võrgustikus. suur tänu, proua Lichtenberger. härra Kolitšik. suur tänu, esinaine. Äh, erinevalt olukorrast kaheksa aastat tagasi saan ma nüüd rääkida tšehhi keeles ja ei pea esitama küsimuse prantsuse keeles. ma toetan oma kolleegi küsimust Brno raudteesõlme kohta. on vaja ka moderniseerida Breslavi raudteelõik ja rääkides nüüd lõigust Praha-Nürnberg, siis Tšehhi poole peal on võimalik seda lõiku optimeerida, moderniseerida, kuid ei ole võimalik ehitada välja teine rööpmepaar äh, väiksema kiirusega rongidele. ma tunnen seda lõiku väga hästi, kuna ma olen seal tihti reisinud. seega mu küsimus on, kas te leiate, et Budjovitsa-Lintsi lõik on selline lõik, äh, äh, mis teostub kiiresti? ma usun, et äh, naaberriikidel on erinevad huvid, ja nad ei ole eriti huvitatud sellest lõigust, mis ühendab Tšehhi Vabariiki. meil on õnnestunud läbirääkimiste teel paika panna Tšehhi piirilt Müncheni lõigu ja ma loodan ja ma olen väga hea, ma olen rõõmus, et see teostub. suur tänu, järgmisena härra Koch suur tänu meie endisele kolleegile, härra Savarile. Teie koridor kakskümmend kaks on üks kõige tähtsamaid, eh, mis eh, ühendab Kreeka eh, ja Kagu-Euroopa, Euroopa südamega ja mu küsimused on seotud sellega, kas on põhimõttelisi erinevusi planeerimise ja teostamise vahel nendes riikides, Kesk-Euroopas, Austrias ja Saksamaal sest me võime arvestada ka kodanike algatustega nendes riikides. teiseks, äh, kuidas te näete seda projekti seoses ühendvedudega? kas on piisavalt äh, ühenduspunkte maanteelt raudteele, äh, raudteelt veeteedele ja nii edasi? ja kuidas me saame aidata Kreekal äh, kriisist üle saada seoses nende üle-euroopaliste transportvõrkudega? enne kui ma annan sõnajärje härra Savarile, tahan ma teile ka esitada oma poolt küsimuse. Teie kahe tuhande kümne aasta raportis te mainite tõeli, tõsiseid finantsprobleeme äh, Aradi Konstantsa koridorides, mis peaks valmis saama aastaks kaks tuhat viisteist ja seetõttu on oluline, et aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend Äh, eraldatakse selle koridorile prioriteetselt rahastamisvahendeid. kuid oma raportis te ütlete, et äh, on kasutusele võetud äh, RTM e süsteemid mitmel lõigul ja ma tahaksin küsida nüüd, mida te arvate RTMS-i süsteemi kasutamisest tervissüsteemis? kogu selle lõigu peal. lubage vastata nendele küsimustele. kõigepealt alustan härra Marinesko küsimusest. Teil on õigus. komisjoni uus ettepanek ja sellega seoses on ka kaart, heitke pilk sellele, see on üsna kasulik. pilootprojekt, äh, priori-, prioriteetprojekt kakskümmend kaks on nüüd jagunenud kahte koridori ja seda uudset lähenemist on minu taotlusel hakatud arvestama ning pikerdatakse Burgasest Vargasesse, see on Bulgaaria jaoks oluline. ja siis on niisugune hele sinine liin, see Strasbourgist Konstantsoni välja. seega PP2 on jagatud kahte ossa kahe pikendusega, mis kulgevad palju kaugemale kui praegu ja ma mõtlen siin Rostoki peale Äh, Nürnbergi ja sealt edasi Strasbourgi. Äh, me ootame ära, mida teie teete komisjoni ettepanekuga, need on väga huvitavad ettepanekud, sest need vastavad ka härra Kohi küsimusele teatud määral sest äh, need ettepanekud võimaldavad ühendada kõik erinevad transpordiliigid ning arendada infrastruktuuri ühendvedudest lähtudes, luua vastavad platvormid, sõlmjaamad, kaasata äh, Donau ja äh, raudteeühendused. see ongi selle koridoriga seoses huvitav ettepanek. see on äh, erinevaid transpordiliike ühendav projekt, me räägime liikuvuskoridoridest, ei keskendu ainult raudteele või jõetranspordile. ma usun, sellega seoses tekib ka lisandväärtus, mis tähendab seda, et me peame üle vaatama äh, meie algatused, ma ei tea, kas me hakkame tegelema pruuni, sinise või punase joonega, me peame ära ootama arutelude tulemused nõukogus ja Euroopa Parlamendis ja aastani kaks tuhat kolmteist jätkub siiski PP kakskümmend kaks praegusel kujul. Äh, äh, mis puudutab kulusid ja kulutusi, siis Connecting Europe rahastamisvahendist on see kakskümmend protsenti lagi, kuid ühtekuuluvusfondist, mis endiselt eksisteerib, võib äh, kasutada kaheksakümmend kuni kaheksakümmend viis protsenti ühtekuuluvuspoliitikaga hõlmatud riikide jaoks kakskümmend protsenti on piirmäär nendele riikidele, kes ei osale ühtekuuluvuspoliitikat, kuid siiski ka ühtekuuluvusfondist on võimalik saada kaasrahastamist. Connecting Europe äh, rahastamisvahend võimaldab peadirektorile Move põhimõtteliselt kahekordistada, kui mitte kolmekordistada rahastamist äh, võrreldes sellega, mis meil oli kasutada varem. me räägime võimalikust kaheksa koma kolmest miljardist ja nüüd me võime suurendada selle kuni kolmekümne koma viie miljardini ja mõeldes laiemale paketile, telekomile ja energiaühendustele. seega see Connecting Europe rahastamisvahend on lääneriikide jaoks piirmääraks kakskümmend protsenti, kuid mina oma kogemustest lähtudest äh, äh, leian, et sellest piirab sest äh, viimases finantsmääruses oli selleks laeks kakskümmend viis protsenti, kuid tegelikult selle summani ei jõutud vanemates liikmesriikides infrastruktuuri investeeringute pool. ma olen olnud ka kohaliku volikogu saadik, olen näinud ka kohapealset olukorda, teinekord olen, jõudis see kümne-viieteist protsendini. mõnikord oli see ainult viis kuni kümme protsenti seega ma ei näe selles suurt probleemi ja ma ei usu, et see toob kaasa suuri raskusi, kuid teil on õigus äh, rõhutada seda, et kriisi ajal äh, sellised riigid nagu Bulgaaria, ka teised riigid ja kõige rohkem Kreeka äh, on suurtes raskustes ka selle kahekümne protsendi leidmisega ja see tekitab muret. proua Sehnalova Te mainisite lõikusid Saksamaa ja Tšehhi Vabariigi vahel. sellega seoses on mul probleem. mitte niivõrd ida poole peal, kuid siiski see on probleemne lõik, kuna Tšehhi Vabariik on oma poolt oma töö ära teinud kahel lõigul Prahast piirini ja teine Schendeni. seal on kuskil piiripunkt, ma ei tea, kuidas see tšehhi keeles see on, ja edasi sealt Nürnbergi seega on kaks lühikest lõiku Nürnberg-Schending ja Dresdenist kuni Tšehhi piirini, need on Saksamaa poole peal, mille puhul sakslased on väitnud, et see ei ole nende jaoks prioriteetne lõik. ja seetõttu nad ei võta seal midagi ette. võib-olla mitte selliste sõnadega, nad ütlevad jah, me soovime kiirrongiliiklust, me viime läbi vastavaid uuringuid ja ütlevad, võib-olla kolmekümne aasta pärast jõuame selleni, praegusel hetkel mitte. ja see ei ole rahuldav olukord. mul on suuri raskusi äh, äh, kolme riigi kaasamisega äh, selle sektsiooni haldusesse ja juhtimisse, et me saaksime edasi liikuda. kuid ütlen ausalt teile, et on tekkinud üsna selge vastuseis Saksamaa valitsuse poolt, kes väidab, et neil on teised prioriteedid, näiteks võrgustiku äh, võimsuse tõstmine, läbilaskevõime suurendamine ja siis on ka teised prioriteetsed valdkonnad läbi Augsburgi põhja poole ja nad on jätnud unarusse need väikesed lõigud, mis on Tšehhile lähemal ma loodan, et meil lõppkokkuvõttes õnnestub see läbi suruda, kuid selleks on vaja väga diplomaatilist lähenemist, äh, mitmeid käikusid Berliini ja ma olen palunud ka Tšehhi kolleegidel Prahas vastav äh, töörühm moodustada. ja kui te annate omapoolse nõusoleku, saame me jätkata tööd nende väiksemate küsimustega, kuid Saksamaa on sõnaselgelt öelnud, et nende projekt eh,, prioriteet on raudteevõrgustiku moderniseerimine, läbilaskevõime suurendamine ja mitte need väikesed lõigud. seega nende plaanid on suunatud kiirrongiliiklusele. härra Kolitšek, ma ilmselt vastasin osaliselt ka teie küsimustele. meile tundub, et tegemist on väga huvitava liiniga, kuid mitte, ütleme, Euroopa mõttes äh, Austria ütleb, et see liin toimib hästi nii kaubavedudel, kiirus on seitsekümmend kilomeetrit tunnis ja seetõttu nad ei hakka tegema suuri investeeringuid. ja ilmselt neil on õigus selles osas. ma ei usu, et sellel liinil meil oleks vaja kiirraudteeteed ka Tšehhi poole peal on esmatähtsaks äh, projektiks ühendusteed väiksemate küladega. kuid samas on ähm, seal väga arenenud turism, seal on väga kenad maapiirkonnad, külad, ma soovitan teil külastada seda piirkonda, see on väga kaunis. ja soov on kaitsta neid külasid, nii nagu Prantsusmaal näiteks turismikülasid äh, äh kaitstakse, ehitades ümbersõiduteid sest äh, nende külade ajalooline kultuuripärand on nii suur, et äh, seda ei saa kahe silma vahele jätta. ma loodan, et ma vastasin ka teie küsimusele nende koridorides ühendvedude arendamise kohta. jah, RTMS, Kreeka on asunud seda kasutama, kui me räägime Kreeka-Bulgaaria piirist, siis Bulgaaria poole peal ei ole enam äh, reisironge enam äh, kulgevad ainult kaubarongid kolmekümne kilomeetrise tunnikiirusega. sellega seoses on tekkinud mitmeid raskusi, nagu ma varem ütlesin, see Balkani tee, see on jälle kreeklaste jaoks tähtsust omandamas, kuna nad soovivad ühendada oma võrgustiku Kesk-Euroopa võrgustikuga. et äh, läbi murda sellest isolatsioonist nagu proua Dekao Konstantsas entusiastlikult rääkis, see toimib hästi ja Rumeenia valitsus on muutnud selle oma suureks prioriteediks, seetõttu on seda raske lõuna poole nihutada. aga ida suunas jah, äh, selles osas tegutseb valitsus aktiivselt. ja selleks on ka Euroopa rahastamisvahendid, sest on teatud lõikusid, millel töö tuleb veel lõpetada, kuid see on olnud raske, kuna need on mägipiirkonnad. kuid sellest saab olema esimene Rumeenia saavutus sellel liinil äh, Ungari piirilt Konstantsani Kalafat on teatud äh, enklaaviks muutunud, sest praegu keskendutakse rohkem ida-lääne suunalisele liiklusele. nii palju siis minu poolt. suur tänu, härra Savari. ka mina palusin sõna ja ma ei tea, miks mulle ei antud võimalust küsimust esitada, kas ma võin veel avaldada oma arvamust. Äh, Nürnbergi sektsioon ütleb härra Kramer, kuid Saksamaal ei tunta üldse huvi raudteeasjanduse vastu, tundub nii. kuna meil on ainult äh, kümme ühenduslõiku, olukord on katastroofiline, kuid kui ma räägin sellest Kalafati lõigust tahaksin küsida, kas on keegi mõelnud ka jalakäijate peale ja jalgrattate peale, et neil oleks võimalik ületada jõge, sest ähm, Piki jõgi on sadu kilomeetreid, kus on võimatu jõge ületada. Äh, kõige lühem tee on läbi Linzi ja Brünnmani. kas on uuritud ka seda, Äh, milline oleks kõige kuluefektiivsem. ilmselt tuleb ehitada uued jaamad, mille eest ka Euroopa Liit maksab. kuid ma ei usu, et Euroopa Liit hakkab rahenda, rahastama Brünni jaama ehitust, nii nagu ka Stuttgardi puhul olukord oli. seega minu küsimus on, milline marsruut on valitud? härra Savari, väga lühidalt ma ei saa vastata küsimustele, mis ei kuulu minu prioriteetprojekti kakskümmend kaks alla. teiseks, möödunud aastal te küsisite mult ja ma edastasin selle küsimuse Vidini eh, silla kohta ja eh, jalgratta ületusvõimaluste kohta. mulle kinnitati, et, et see saab valmis äh, pidulikuks avamispäevaks, kuid igal juhul ma andsin teie palve edasi ja me viime läbi ka liiklusuuringuid. kui Kreeka ja Sofia vahel ei ole reisiliiklust ja kui see sektsioon läheb meile miljardeid maksma, siis tekib küsimus, kas on mõtet selle projektiga jätkata või mitte ja millise lahenduse välja pakkuda. Eh, peadirektor Muu on huvitatud sellest lõigust, võib-olla tasub eh, see kuskile mujale üle viia, et paremini ära kasutada avalikku raha suur tänu, härra Savari. ma tahaksin teile öelda, et arvestades seda, et me oleme väga-väga oma ajakavast maas mõttevahetus härra Kallasega toimub kahekümnendal detsembril keskpäeval tänase päeva asemel. ja nüüd ma annan sõna härra Karel Vinkile, kes koordineerib projekti Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem. sõna. Uh, äh, esimees, äh, parlamendisaadikud, daamid ja härrad, äh, minu ettekanne on pisut tehnilisem võrreldes minu kolleegide omaga Äh, sellepärast et ähm, meie vastutame, nemad vastutavad koridoride eest, äh, aga mina vastutan siis äh, süsteemi ellurakendamise eest ja see süsteem, millest räägin, on siis kuulus ERTMS, Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem ning me tahame siis seda süsteemi rakendada selleks, et tõesti kaubaveod läheksid ära maanteelt raudteedele. me tahaksime tagada siis äh, süsteemide koostalitusvõime, sama, tahaksime kogu äh, transpordi, kõigi transpordikoridoride ulatuses selle süsteemi kasutusele võtta kui me mõtlesime ERTMS-i kasutusele võtleme, võtmisele, siis me arvasime, et meil on kuus sellist koridori, kus see süsteem kasutusele võetakse. nüüd aga äh, muu peadirektoraat tahab, et kõik koridorid oleksid äh, selle süsteemiga kaetud. ning seega see, nüüd see, millest ma räägin, puudutab kõiki koridore üks asi, millest ma tahaksin rääkida, et äh, alguses meil olid põhiliselt tehnilised probleemid, nüüd meil aga tekivad üha rohkem majanduslikud probleemid, äh, investeeringutega probleemid äh, ning selles seoses tahaksin korrata juba midagi seda, sellist, mida olen öelnud ka varem siin komisjonis. nimelt ei ole võimalik ERTMS-i õigustada niisama aga õigustada saab kolme asja, koridori, äh, kori-, äh, selle puhul on väga oluline kitsaskohtade kõrvaldamine, ERTMS-i kasutusele võtmine ning kolmandaks on väga oluline äh, tegevusreeglite ühtlustamine. kuhu me siis ERTMS-iga oleme jõudnud? algusest peale kui komisjon äh, meile selle ülesande andis, et meil on vaja ühtseid standardeid Euroopas. ja selle kallal me oleme ka töötanud ning tuginedes siis vastastikuse mõistmise raamistikule, äh, mille me välja töötasime, praegu meil on siis versioon kaks äh, punkt kolm null D ja meil on kasutusele plaanis võtma, võtta edasi jõudnum standard kolm null null. sellepärast, et ähm, paljud äh, liikmesriigid on seda soovinud. samuti tahaksin ma teile öelda, et äh, see äh, uus versioon, mis tuleb siis kasutusele kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, on koostoimevõimeline siis kaks kolm null D süsteemiga, mida me siiani oleme kasutanud. nii et, et äh, ükskõik millise versiooniga rongid on varustatud, nad suudavad seda süsteemi mõlemad kasutada Äh, väga paljud inimesed on seda süsteemi kritiseerinud, aga ma tahaksin korrata, et me teeme edusamme. neljateistkümnes liikmesriigis on meil seitse tuhat kilomeetrit raudteid RTMS-iga varustatud, kas juba varustatud või siis vähemalt on sõlmitud lepingud varustamiseks. mitmed liikmesriigid on otsustanud ka oma süsteemi täielikult RTMS-ile üle viia kas eh, siis eh, ohutuse kaalutlustel või muudel kaalutlustel, aga Luksemburg, eh, Holland, Belgia, Austria, Taani ja väljaspool Euroopa Liitu Šveits on otsustanud siis täielikult üle minna RTMS süsteemile, nii et, et sellel süsteemil ikkagi mingid eelised peavad olema. üks asi, mis praegu väga pakiline on see, et me oleme alati lähenenud RTMS-ile riiklikul tasandil, aga me peame lähenema nüüd piiriüleselt tasandilt ning äh, probleemid tekivad just piiride ületamisega. meil on näiteks äh, häid näiteid Prantsusmaalt Perpignani, Figuerase ja Amsterdam Brüssel kiirrongiga nii et, et äh, mitmed piiriüleste ühenduste projektid on käimas, aga see, see on väga oluline ja see, sellised projektid peavad olema edu, edukad. ning üks asi, mida tahaksin ka rõhutada, see, et Euroopas me peame olema teadma, et tegemist on süsteemiga, mida tunnustatakse rahvusvaheliselt ka väljaspool Euroopat rohkem kui viiskümmend kilomeetrit raudteesid on selle süsteemiga varustatud ning äh, me peame siin säilitama oma juhtpositsiooni, me peame ise äh, paigaldama seda süsteemi, sest et kui äh, me seda ise ei tee, siis me kaotame usaldusväärsuse ja tulevad teised inimesed teistest riikidest, näiteks Aasiast, tulevad siia ja hakkavad meil siin seda süsteemi paigaldama Äh, nii palju siis nüüd selle projekti realiseerimisest. nüüd äh, rakendusfaasis meil on tekkinud äh, terve rida probleeme. ajalooliselt on raudteesektor selline, mis ei ole koostöövõimet eriti soosinud, alati mõeldakse piiridele. ja selline mõttelaad peab muutuma. tehniliselt on meil probleemid, et väga tihti infrastruktuuriettevõtjad üritavad, et meie standardi kohandaksime kohalikule olukorrale või eh, neile tegevustingimustele eh, te, te ei suuda ette kujutada, kui palju eh, muutmistaotlusi me oleme saanud. nii et, et kas see on probleem, et asjad ikkagi kontrolli all oleksid. kolmas probleem on, on harmoniseerimismenetlused. Äh, need menetlused on liikmesriikide pädevuses ja, ja seda, seda harmoniseerimist on vaja iga väiksemagi muutuse korral äh, nii et, et kui ühel lõigul midagi muudetakse, siis tuleb kõikides riikide, riikides äh, jällegi äh, see asi ühtlustada ja sellega käivad kaasas tohutud kulutused, ma siin ei räägi ka miljonitest, ma räägin äh, sadadest miljonitest. me peame aru saama ka sellest, et me pole siis kõiki neid probleeme veel lahendanud, mis erinevate liikmesriikide vahel on. veel üks probleem, mis meil on see, et tarnijad tarnivad küll seadmeid, aga need seadmed tulevad erinevatelt tarnijatelt ja on seetõttu ikkagi erinevad meil on siis jällegi probleem, et kui infrastruktuur ja, ja rongis olev äh, Äh, süsteem on samalt tarnijalt, äh, siis äh, probleemid justkui lahenevad, aga kui infrastruktuur tuleb ühelt tarnijalt ja need seadmed, mis on rongis teiselt tarnijalt, siis meil tekivad probleemid, mis tuleb lahendada ning siin meil tuleb lihtsalt korralikud testimisprogrammid paika panna ja koridoride osas me peame tagama siis ka selle sidususe investeeringute osas pikki kogu koridori, et need investeeringud oleksid äh, kõigis liikmesriikides ikkagi tehtud. nii et, et see kogu, kogu selle trassi äh, osas saaks siis liiklus kulgeda probleemidega. ei saa lubada, et, et äh, mõnedes liikmesriikides on väga palju neid ühenduskohti ja teistes üldse mitte samuti tahaksin juhtida tähelepanu äh, Saksamaa olukorrale. Saksamaa võttis endale kohustuse ERTMS kasutusele võtta, aga alles siis, kui olemasolevad seadmed siis kasutuselt äh, kaovad või nende kasutusaeg lõpeb nii et, et Saksamaa on siis äh, nüüd viivitanud nende koridoride koostöövõimeliseks muutmisega ja Saksamaa, läbi Saksamaa läheb neli koridori. Äh, neli koma viis miljardit äh, läheks maksma, öeldakse Saksamaal selle kasutusele võtmiseks. ma, ma ütleksin, et see, see arv ei vasta tõele. Saksamaa on samuti teinud ettepaneku STM-i süsteem kasutusele võtta, äh, mis võimaldaks siis välismaa rongidel Saksa süsteemi kasutada, aga ta, aga niimoodi ei täidaks Saksamaa neid kohustusi, mis ta on võtnud ja see võib tuua negatiivsed tagajärjed ka teiste liikmesriikide osas. nagu ma ütlesin, äh, Äh, kõik need probleemid ja, ja kulud, mis nende probleemidega äh, seotud on, on tõesti tohutud. nii et, et täna ma pean ütlema, et alternatiivid on olemas ja ma loodan, alternatiive ei ole ja ma loodan, et me saame tõesti äh, võib-olla leida, nende alternatiivid on ja ma loodan, et me leiame Saksamaaga sellise alternatiivi, mis tõesti raudteede koostöövõimet parandab. ma ei hakka pikemalt kõnelema koridoridest seda teemat on siin juba üsna põhjalikult lahatud. minu prioriteet koordineerijana on tagada see, et RTMS võetakse ühtlustatult kasule, et, et see Äh, versioon kolm null null oleks äh, juba kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast kättesaadav ja võetakse üldiselt kasutusele kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja hoolitseda selle eest, et et äh, see seadmed, mida me kasutusele võtame, oleksid koostöövõimelised ja samuti lubade menetlust lihtsustada ning samuti tahaksin leida siis tasakaalustatud paketi komisjoniga selle kõige rahastamiseks meil on vaja sti-, kui meil ei ole stiimuleid, siis tekivad probleemid, sest paljud liikmesriigid, paljud ettevõtted peavad ikkagi RTMS-i veel mingiks lisakulusid tekitavaks asjaks. samas peaks olema just tuleviku standardsüsteem. ja seega meil on siin vaja mingeid stiimuleid Äh, meil on äh, viissada miljonit, seda on nüüd saja miljoni võrra äh, suurendatud, nii et, et me võiksime seda kuutsada miljonit kulutada siis eesmärkide saavutamiseks ja otsida ka stiimuleid. ma tean, et siin kasut-, arutatakse otse juurdepääsu ja tasude vähendamist selleks. nii et, et me peaksime siis komisjoni tasandil olema avatud sellistele võimalustele lõpetuseks tahaksin öelda, et koordinaatorina äh, mida ma tahaksin teha ja mida ma tõesti kavatsen teha, hoolitseda selle eest, et meil on järk-järgult ja kontrollitult minnakse üles siis selle, ülele ERTMS-i süsteemile see koordineerimine äh, kaasab liikmesriike, äh, raudteesektorit, infrastruktuuriettevõtteid, äh, raudteeameteid ja Euroopa Komisjoni, nii et, et tegemist ei ole just kerge tööga seda kõike koordineerida. aga see on see prioriteet, üleminek praeguselt süsteemilt e ERTMS süsteemile, aitäh! suur tänu, härra Vink meil on viis kolleegi, kes on palunud sõna. kõigepealt härra Grosch Rahvapartei nimel. lugupeetud koordinaator, me teame, kuivõrd pühendunud te olete sellele teemale ja me teame ka, kui tehniliselt keeruline see teema on. seetõttu pole meil liikmetele alati kerge äh, aru saada nendest tehnilistest selgitustest, mida liikmesriigid või ettevõtted meile esitavad. me mõistame, et see on meie tulevik, kuid samuti seisame silmitsi hinnaprobleemidega, äh, vajaliku tehnilise kohandustega, tehniliste kohandustega, mis on vaja teha ja uute süsteemide kasutuselevõtuga teatud riikides, selleks et äh, kõik need äh, riigid oleksid omavahel koostalitusvõimelised. ma ei taha siin viidata Saksamaale, äh, sest Saksamaa on näide sellest, mis suunas asjad liiguvad, tal on mitmeid naaberriike, Luksemburg, Holland, Belgia, kes on oma poolt teinud suuri jõupingutusi selleks ja tundub, et äh, seda nimetatud riiki tuleb rohkem veenda, et ta äh, teeks suuremaid jõupingutusi uue tehnoloogia kasutuselevõtuks. kas vastab tõele, et see uus süsteem, mida Saksamaa välja töötab, tähendab seda, et teiste riikide rongid tuleb tehniliselt kohandada selle süsteemiga? ja kulutused äh, langevad nendele äh, ettevõtjatele, kas on võimalik seda uut süsteemi kasutada ilma tehniliste kohandusteta, äh, mis tähendab siis lõppkokkuvõttes ka turukaitset ja tähendab ka seda, et me ei saavuta soovitud koostalitusvõimet. Te olete maininud investeeringusummasid, mida liikmesriigid peavad tegema, siis viis miljardit tegelikult ei vasta tegelikele vajadustele investeeringute osas, see on ilmselt suurem. kas te võiksite selgitada, sest me oleme kuulnud erinevaid arvandmeid ka teistest riikidest. kolmandaks tahaksin küsitleda investeeringute kohta TEN-tesse Äh, sest kui tehakse vajalikud investeeringud, kas äh, sellega kaasneb ka RTMS-i kohustuslik kasutamine ja üle-euroopaliste transpordivõrkude seas, kas oleks mõttekas käivitada eraldi projekt või programm? selle süsteemi rahastamiseks, äh, kui luuakse uusi raudteeliine tänan, härra Grosch, selleks, et kinni pidada meie ajakavast ja päevakorrast ja anda võimaluse ka järgmisele koordinaatorile esitada talle ka küsimusi, ma palun teid kinni pidada kõneajast. härra Alcadrui. suur tänu, suur tänu härra Vinkile ka sissejuhatava esitluse eest. ma tahaksin alguses öelda, et et see, mille kallal teie töötate, on oluline selleks, et saavutada äh, Euroopas integreeritud raudteevõrgustik. et raudtee suudaks konkureerida edaspidi ka maanteetranspordiga. Te rääkisite ka turust ja turu mõjust, aga kui ei ole tehnilist integratsiooni, siis eriti kaugele ei jõua äh, ma tahaksin äh, kommenteerida ka neid aspekte, mille tõstatas Mathieu Grosch. oma sissejuhatuses te rõhutasite, et et tundub, et on tekkinud uued takistused ka juba nendes liikmesriikides, kus ERTMS on kasutusele võetud, sest on tehtud muudatusi konkreetsetel liinidel, on tehtud uusi kohandusi, mis tähendab seda, et tegelikkuses isegi kui e RTMS-i kasutatakse, ei ole täielik koostalitusvõime tagatud küsimus on, mida ette võtta, mida teie koordinaatorina ja meie komisjoni liikmetena saaksime teha, et teha lõpp sellisele olukorrale, et tagada koostalitusvõime. võib-olla me peaksime konkreetsemalt äh, sätestama tingimused, ähm, mis kehtestatakse liikmesriikidele selle eesmärgi saavutamiseks. võib-olla te täiendate seda aspekti. teiseks, Saksamaa loen teie raportist, et Saksamaa soovib äh, arendada oma süsteemi, mis on lõppkokkuvõttes siiski RTMS-süsteemiga koostalitusvõimeline, kuid asi on selles, et mitmed liikmesriigid ja ka Šveits on teinud juba suuri investeeringuid sellesse süsteemi ja arvestades Saksamaa keskset rolli äh, ja ka see süsteem toimima. Saksamaa on välja pakkunud oma poolt alternatiivid, eh, mis omakorda doteerivad kolmandate riikide ettevõtjaid, kui nad soovivad eh, Saksamaa raudteed kasutada. kas see ei ole ideaalne lahendus? kuidas me suudaksime veenda Saksamaad selles küsimuses läbimurret tegema, sest see on kriitiliselt tähtis meie edu jaoks sest ainult üks koridor on täielikult koostalitusvõimeline, äh, kuid teistel koridoridel me oleme oodanud edu pikka aega ja uudised ei ole head. suur tänu, järgmisena Kraamer kaheks minutiks. suur tänu selle ettekande eest, kaks tehnilist küsimust. mina olin ERTMS äh, teema raportöör kuus aastat tagasi ja omas raportis ma kirjutasin äh, et ei tohi lubada tekkida olukorral, kus on kasutusel kakskümmend erinevat äh, si signaalimise süsteemi ja kakskümmend erinevat RTMS süsteemi. ja tundub, et see sõnum ei ole kõigile pärale jõudnud. võib-olla ei ole alati selge, millised tehnilised kirjeldused on. teiseks Saksamaal Äh, võivad tekkida elektrikatkestused raudteel. ja ka mobiiltelefonid võivad tekkida häireid. vähemalt ma olen seda kuulnud, et äh, see võib äh, häirida RTMS-süsteemi toimimist. ja siis on Saksamaa ettepanek, kes on öelnud, et RTMS on liiga kallis ja on teinud ettepaneku äh, vedurite konstrueerimiseks niiviisi, et neid oleks võimalik terve võrgustikul kasutada. ja minu küsimuse Bundestagile eh, siis eh, Reini eh, lõik pidi valmima kaks tuhat viisteist, nüüd on see edasi lükatud. seega Saksamaa ei ole kõiki oma kohustusi täitnud ja minister äh, ei tulnud ka erilist muret nende lepingute mittetäitmises, lihtsalt niikuinii nagu tema ametiaeg selleks ajaks lõpeb. ja Mattias juba mainis ka raha küsimust, kas te võiksite aga mainida ka, millised on need pikemas perspektiivis saavutatud hüved, äh, kasu, kui me saavutame RTMS täie võim-, täieliku võimsuse ette nähtud ajaks. suur tänu, järgmisena Kolitšek. Saksamaa on alati esitanud väga palju taotlusi, kuid ei täida alati oma lepinguid. kas meil on võimalus Euroopa agentuuride abil äh, selgete normide kehtestamiseks ja menetluste kehtestamiseks, selleks, et vältida selliste olukordade tekkimist, mida te mainisite. nimelt seda, et äh, erinevad tarnijad pakuvad erinevaid seadmeid RTMS-i jaoks äh, ja need ei suuda omavahel alati koostalit äh, võimet tagada. suur tänu, härra Kolitšek ja nüüd saab sõna härra Vink vastamiseks. Äh, teil on aega kümme minutit, härra Vink. kõnelejal ei ole mikrofoni. ma üritan äh, siis äh, vastata nendele küsimustele, mis mulle esitati. kui me oleme Saksamaa ettepanekuga nõus, äh, siis tuleb meil ronge kohandada. ja siis on meil juba vaja täiesti teistsugust menetlust ja kui on tegemist äh, rongidega, mis äh, sõidavad erinevatesse riikidesse, siis on meil veel täielik segadus. nii et, et äh, Saksamaa on küll öelnud, et jah, me katame kõik kulud, mis sellega kaasas käivad, aga Saksamaa ei ole veel täpselt öelnud, millised kulud ja me ei ole seda asja veel üksikasjalikult ara-, arutanud, nii et ma arvan, et need arutelud on veel käimas ning ma loodan, et sakslased siiski leiavad mõne teise lahenduse teine küsimus, mis puudutas investeeringuid, neli koma viis miljardit, millele Saksamaa viitab, on kogu investeering, mis on vaja mitte üksnes ERTMS-i jaoks, vaid ka selleks, et kõigi nende ühenduste, renoveerida kõik ühendused neljas koridori, koridoris me saame kasutusele võtta RTMS-i eh, olemasolevas, eh, olemasolevatel liinidel, kasutades olemasolevat süsteemi, aga siis see oleks eh, selle süsteemi vanem versioon ja me oleme pakkunud Rotterdami Genua koridori jaoks ka välja teise süsteemi, kus me kasutasime siis teist taset ja siis äh, ühenduspunktid oleksid äh, kaasajastatud. nii et, et äh, siin on natuke väärarusaamu ja räägitakse alati sellest tohutust summast neli koma viis miljardit, ERTMS nii palju ei maksa, ta maksab umbes viisteist protsenti sellest summast ainult. kohustuste küsimus on loomulikult keeruline, sellepärast et meil on liikmesriikide huvid, raudteesektori huvid, komisjoni huvid. me võime siin äh, anda stiimuleid äh, finantspakettide läbi, mida komisjon pakub äh, ülejäänu osas mina igatahes äh, hetkel ei näe võimalust, äh, kuidas me juriidiliselt saaksime äh, siis komisjoni või Euroopa poole pealt midagi peale suruda mitmed küsimused puudutasid ka seda süsteemi ennast, et Saksamaa soovib oma süsteemi peale suruda. ei, Äh, Saksamaa on öelnud, et nad tahavad ERTMS-i kasutusele võtta, nii et, et äh, selle üle enam äh, küsimused ei käi. Nad tahavad võtta kasutusele versiooni kolm null null, aga asi on selles, et nad ei ole hetkel valmis koridori varustama selle süsteemiga ja eriti neid koridore, mida nad rajavad. nii et, et selles mõttes me oleme ummikus ja ühes, üks küsimus oli, et äh, kuidas siis teised riigid, äh, Šveits, Itaalia, Holland äh, on reageerinud. ausalt öelda eile, kui toimusid selle üle arutelud, kus eile meil olid kõik neli Genua Rotterdami koridori osapoolt kohal ja nemad ütlesid, et see STM, mida Saksamaa välja pakub, on nende jaoks vastuvõetamatu, see on liiga kallis, see ei lahenda probleeme ning eh, sellega investeeringud viibivad ja nad ise esitavad küsimuse, et kas nemad ise ei peaks ka eh, viivitama investeeringute tegemisega. nii et, et probleem on tõesti keeruline, mis meil tuleb lahendada nüüd ning ausalt öelda ainus asi, mida mina näen, on, et meil on vaja siin äh, avatud arutelusid erinevate alternatiiv, alternatiivide osas, komisjon on palunud Saksamaal need alternatiivid ka esitada ja siis äh, langetame otsuse. koordinaatorina ma pean ütlema, et mina isiklikult STM-süsteemi ei toeta, see ei lahenda midagi, äh, siin tekib lihtsalt oht, et asjad lükkuvad veelgi rohkem edasi RTMS-i rakendamise vallas ja seega ka koridoride käi-, käiku laskmise vallas. nüüd ajakava osas äh, A-koridori osas eriti, see on see Rotterdam-Genua koridor. Äh, seda tuuakse alati eeskujuks, mida ei tohiks järgida. Saksamaa Äh, on juba öelnud, äh, unustame selle tähtaja kakssada viisteist ära, võib-olla kakssada kakskümmend, võib-olla kakssada kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend üks. ning äh, mis puudutab teisi kolme koridori, siis siin me ei saa mitte midagi öelda, nii et, et keegi ei räägi mingist ajakavast, kuidas seda saavutada. nii et, et iga, iga kord, kui seda Saksaga, Saksamaaga arutatakse, nende vastus on jällegi ei nii et, et selles mõttes on tegemist keerulise probleemiga. Äh, nüüd, äh, mis puudutab äh, GSMR-i ja kommunikatsiooniprobleeme, siis komisjon on koostanud direktiivi ja me oleme palunud liikmesriikidelt langetada otsused, et nad kasutaksid siis neid sagedusi, et nad reserveeriksid teatud sagedusalad raudteede jaoks, aga rahalisest aspektist oli see valitsuste jaoks äh, väga huvitav ja need sagedused, mis on nüüd äh, sideoperaatoritele müüdud, on sellised, et tekib äh, oht, et, et, et teised tulevad siis nendele sagedustele, mida ra raudteed kasutavad. siin on tehnilised lahendused olemas, selleks on vaja täiendavaid seadmeid, täiendavaid investeeringuid, mitte sadu miljoneid, aga siiski täiendavaid investeeringuid ja me võime siis need investeeringud teha kas rongidesse või infrastruktuuri. me peame vaatama, milline otsus langetatakse, jällegi tegu on lahendamata küsimusega, mis peamiselt probleemiks Saksamaal. teistes riikides on meil palju vähem probleeme ja nad on otsused eh, paremini ellu rakendanud nüüd pikaajaline kasu, mis RTMS-ist saadakse, nagu ma ütlesin, koridorid. Äh, nende vajalikkuses on kõik nüüd nõus. kui me tahame optimeerida koridoride kasutamist majanduslikust aspektist, siis me peame vaatama, milline on infrastruktuur, kuidas ummikud kõrvaldada, võtta kasutusele RTMS ja tuleb vähendada ka, ka kogu seda bürokraatlikku menetlust Äh, kõnelejal palutakse lõpetada. ja kui te tahate näha, mida see tähendab, siis me oleme A-koridori osas analüüsi teinud ja teeme seda ka praegu koridori C jaoks, me ootame, et läbilaskevõime kasvab kuskil kolmkümmend viis kuni viiskümmend protsenti, ohutus umbes kakskümmend viis protsenti ning suudame vähendada kulusid umbes kakskümmend viis protsenti, nii et, et need on need arvud, millega me töötame. aga loomulikult tuleb vaadata kõiki seda kolme aspekti, et asju optimiseerida. härra Fink, aitäh ja, ja nüüd annan sõna härra Carlo Sekile, kes on koordine-, koordinaator kahe prioriteetprojekti osas, projekt üheksateist ja kolm. mõlemad puudutavad siis äh, kiirrongiühendusi ning härra Seki, teil on kümme minutit. Yes, uh, thank you, madam chairman. aitäh, äh, proua eesistuja, mul on napilt aega jäänud ning äh, ma ootan huviga teie küsimusi. ma näitan teile mõnda slaidi ning teen teile kiire esitluse sellest, äh, mis seisus äh, praegu need projektid on ning samuti esitan teile mõningad järeldused ning soovitused, mis ma saan siis teha oma selle aasta kogemuste põhjal. mis põhimõtteliselt näitab seda, et nii ähm, projekt üheksateist kui ka kolm on, ähm, on hästi edasi läinud Prantsuse ja Iberia poolsaare vahel tehakse äh, ajalooline ühendus, seda siis PP3 projekti äh, alusel. vaatame esimest slaidi, siin on kõik äh, täpselt kirjas ning see näitab, et et äh, projekt kolmand-, kolme Vahemere koridori, äh, seda siis pildiliselt teile, et Madrid, äh, Barcelona, Perpignan, Figueras Perpignan on juba käigus kahe tuhande kümnendast aastast, kuid mõningaid probleeme on veel jäänud. Nim Montpellier alal on toimumas veel kord äh, veel läbirääkimised, kuid äh, me loodame, et äh, need kiired probleemid saadakse lahendatud. selles lõigus, see lõik on Vahemere koridoris ähm, äärmiselt tähtis, kui tulevikku silmas pidades. nüüd Atlandi koridor, tegemist on äärmiselt Äh, olulise faktiga, et Tour Bordeaux liin on avatud, tegemist on suurima era- ja avaliku sektori koostöö näitega, mis ongi äärmiselt äh, tähtis, väga äh, paljud võiksid sellest kogemusest õppust võtta ning tööd on kiirelt edasi minemas, vähemalt selles osas, mis Prantsusmaad äh, puudutab, ehkki mõningaid äh, probleeme on veel jäänud, mida tuleks lahendada, need puudutavad äh, piiriüleseid ühendusi Prantsusmaa ja Hispaania vahel. Hispaanias on toimumas väga olulised edusammud Valladoliidi mm, ning Burgose vahel, see on siis Baskimaa liin põhivõtmeküsimus on siin see, et kuidas koordineerida paremini ning saavutada konsensus äh, piiriülis, üleste lõikude puhul. probleeme on siin Prantsuse poole peal päris palju ning riiklikud ähm, äh, ametkonnad tegelevad sellega, üritades leida lahendust äh, järgmise aasta keskpaigaks see on siis osa Atlandi koridorist nii nagu te siin näete, kas siin on mõningaid äh, probleeme juhtimisega ning äh, probleemide lahendamisega ning äh, sellega, kuidas kiiremini lahendusteni jõuda. see oli meie jaoks väga oluline aasta, see kahe tuhande üheteistkümnes ning me loodame, et järgmisel aastal asjad lähevad veel paremini Alicante, Alicante, eh, Santiago Coruña, Madrid Valladolid Leoni eh, liinil. tegevus on siin väga kiire, Prantsusmaa annab oma panuse, Portugaliga on probleeme ning ma tahaksin paar sekundit sellele pühendada. meie suutsime luua sünergiaid ähm, juhtimise ning finantseerimise vahel ning suutsime ka välja töötada välismõjude internaliseerimist. nii et ähm, saime oma kuludega suuremat äh, tulu. niisiis, et ähm, kulu, tulud peaksid ka sellesse protsessi lisama. mis puudutab Iberia koridori mis puudutab eh, Hispaaniat, siis tegemist on olukorraga, kus Extremadura eh, on eh, käiku minemas, paraku ma juba mainisin paar hetke tagasi, et meil on Portugalis praegu seisak töödes ning ma loodan, et sellele leitakse tulemus. et me saaksime nõndanimetatud high performance koridori luua Setubal Hispaania piiri juures ning lisame sinna ka Lissaboni lõigu. tegemist on koridori, mida osaliselt kasutatakse kaubavedudeks ning osaliselt kiirrongide jaoks. ning sellest võiks väga palju kasu saada kasutades äh, ära Euroopa Liidu fonde üheksakümne viie protsendi osas. Lissabonis äh, selle kallal töötatakse valitsuse tasandil ning ma loodan, et ähm, me saame lõpuks äh, kompromissile ning meil on võimalik töödega edasi minna ka Portugali koha pealt mäletate, mida ütles äh, minu koori, minu kolleeg Panama äh, kohta? Portugal samuti tahab suurendada meretransporti kui nüüd panna PP3 ja PP19 kokku panna siin sellel slaidil, siis te näete, et äh, projekt üheksateistkümnena toimib äh, Iberia poolsaarel, kus äh, on olnud ka edasamm, edusamme, näiteks Madrid-Valencia ja Madrid-Alicante liinidel, see on nõndanimetatud lõunakoridor Andaluusias, Porto Vigo ei ole praegu teostatav ning äh, järgmisel aastal võib äh, see, võivad tööd sel alal edasi minna. soovitused, mis äh, ma võiksin teha, nagu te teate, siis lähitulevikus on osa Vahemere koridorist eh, ning Atlandi koridor. ning eh, see on väga oluliseks lähtekohaks eh, nende Euroopa koridoride juures Portugali probleemid on siin oma osa mänginud, nii et me ei ole saanud edasi minna nii, nagu oleme soovinud. palun viimane slaid. Te näete siin Pürenede poolsaarel ühte noolet. see tähendab siis seda, et seda ei ole seal põhivõrgustikus ning tõenäoliselt äh, hakkame me sellega tegelema tulevikus, äh, me ei tahaks seda lõpmatult edasi lükata. kuid praegusel hetkel äh, sellega ei tegeleta. Need võrgustikud vajavad äh, tõhustatud juhtimist. Mm, kindlasti on ka kõikidel minu kolleegidel äh, sama äh, arvamus ja sama kogemus. kuid see on väga oluline, eriti just, kui me peame silmas projekti kolm ja üheksateist. eelmisel aastal Saragossas jõudsime me vastastikuse mõistmise memorandumini kolme valitsuse vahel, kuid äh, paraku ei olnud äh, võimalik sellest äh, hetkel ko-, hetkel kasu saada, sellepärast et valitsused on vahepeal vahetunud ning kõik on taas seisma jäänud. nii et siis juhtimise tasandil peaks veel tööd tegema, kuidas tulevikus paremini kogu süsteemi juhtida. ning siis lõpetuseks. Te nägite siin neid minu järeldusi ekraani peal ning ma rõhutasin seal, et on äärmiselt oluline, et need projektid on mõningas mõttes vastuolulised, seal on vastuolulisi komponente, ning me peame väga tõsiselt äh, kaasama kõik, äh, kõik ähm, osapooled. see on võtmeküsimus selleks, et edu saavutada meie praegune kogemus näitab, et mõningatel juhtudel on väga palju mittemõistmist ja seda oleks saanud vältida, kui ei, kõik oleksid lõppeesmärki silmas pidanud. aitäh! Um, aitäh, ähm, koordinaator Carlo Secchi! mul on neli kõnelejat, äh, härra Kross, äh, härra Tremosa ning ka härra Bilbao, kuid kuna meil on jäänud ainult viisteist minutit äh, ning me peame kuulama ka koordinaatori vastuseid,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 see, mida te siin rääkisite, on ju väga oluline, tegemist on üks kõige tugevama pilootprojektiga. meie kogemus on selline, et kui on väga pikk soo-, tavaliselt on, kui soovide nimekiri on väga pikk, siis me tavaliselt midagi ei saa. et millest siis selle projekti edu sõltub, mida te arvate näiteks komisjoni ettepanekust projekti võlakirjade kohta ja uutest rahastamismehhanismidest, mis sellega seotud on? kas äh, sellest äh, oleks äh, teie projekti puhul kasu? kas sellest oleks projektile tõesti kasu Te kõnelesite ka nendest äh, valikutest, mis meil rahastamise hulgas on, et me peame äh, väliskulusid arvesse võtta, mida see täpselt tähendab? aitäh, härra Kross, eriti selle eest, et oma kõneajast kinni pidasite. proua Ayala Sender, teil on sõna. aitäh mina tahaksin tänada härra Sekit äh, Äh, tehtud töö eest. Äh, ta on hoolitsenud selle eest, et äh, operaatorid kõige tõhusamalt töötaksid. kui vaadata teie raportit ja teie eelkäijate raporteid, siis öeldakse, et see projekt peaks lõpule jõudma aastast kaks tuhat viisteist, praegu öeldakse ka seda veel kui aga vaadata nüüd neid äh, piiriüleseid äh, lõike, eriti neid Portugaliga, siis ma tahaksin äh, küsida, et äkki te öel-, ütleksite meile, kus need peamised probleemid on? kas need on kuidagi seotud projekti struktuuriga või investeeringutega või Prantsusmaa Atlandi ookeani piirkonnaga, kuidas Prantsusmaa äh, nendesse äh, kahte koridori suhtub, äh, nii kas nad on täiesti vastu või äh, ei ole nad usaldusväärsed või ja kuidas on selle kolmanda teega, mis võib-olla kujuneb veel heaks alternatiiviks Äh, meil on siin probleeme ka veel rööpmelaiusega, kas teistel riikidel on ka samasuguseid probleeme ja kuidas neid probleeme saaks lahendada ja ühendada siis äh, need raudteed ülejäänud Euroopa raudteedega, aitäh. härra Tremoos. aitäh, äh, härra Seki. tänan, et te siia tulite ja rääkisite. Hispaania Hispaanias eh, eh, on kasutusel ühtekuuluvusfondid. kas on raha selleks, et neid töid lõpetada, neid, millest te täna rääkisite? ning tahaksin küsida, nii nagu minu kolleeg, kas te võiksite anda meile selle projekti kohta rohkem eh, informatsiooni, aitäh kogu selle töö eest, mis te teinud olete! härra Kraamer järgmisena ka mina tahaksin härra Sekit tänada, mul on mõned lühikesed küsimused. RTMS on ka Hispaanias ilmselt probleemiks. ma arvan, et, et, et kõik on ju RTMS-i sõbralik, seadmed on olemas, aga kuidas on lugu äh, Prantsusmaaga, eriti selle Leoni lõunapoolse osaga? see oleks pidanud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks valmis saama, kas see saab valmis? Äh, ma pean siin silmas ka lõiku San Sebastian Bilbao, on täiesti selge, et äh, Hispaania poole peal on kasutusel e süsteem, mis on ERTMS-iga, ERTMS-i kasutusvõimeline ja mulle tundub, et Salamanca liinil jällegi on mingi lünk, et mi-, mispärast? miks? kas seal on äh, lihtsalt mingid äh, poliitilised põhjused taga, et seal on selline tühi koht või, või mille pärast? Äh, rööpelaiuse osas Hispaania minu meelest otsustas kehtestada samad kiirusepiirangud nagu ülejäänud Euroopa ja, ja Portugal, kas see on tõesti nii? proua Bilbao. aitäh kõigepealt äh, tahaksin tänada härra Sekit äh, selle töö eest, mida ta on teinud ja teeb. Äh, tahaksin teda tänada selle asjade hea korralduse eest ja nende projektide ühendamise eest. mulle valmistab muret piiriüleste lõikude olukorda ma räägin siin silmas Prantsusmaa, piiri Prantsusmaaga ja lõiku Bordeaux'sse. meie baskid äh, ehitame siis raudteed Baskimaa poole pealt. me oleme pisut äh, graafikust maha jäänud, me loodame, et, äh, et see ühendus saab teoks, need kaks punast liini, mis meid siis Prantsusmaaga ühendavad. Prantsusmaaga on viimase kolme aasta jooksul hoopis teistsuguseid avaldusi teinud, kui sellest lõigust kõneleb. olukord on plaanis uuesti läbi vaadata ja ma tõesti tahaksin teada, millised on need tõelised probleemid kas äh, kohalikud omavalitsused üritavad ka neid probleeme lahendada ning äh, kas tulevikus äh, me ikka oleme konkurentsivõimelised, kas kõik Hispaania regioonid on üksteisega võrdses olukorras, kas näiteks Baskimaa on Katalooniaga samas olukorras? nii et, et me, kas te näete siin mingit selget lahendust silmapiiril ja te ütlesite, et Portugali puhul on probleemiks rahastamine kuni üheksakümmend viis protsenti äh, rahast läheb siis, kas, kas see läheb Portugali või, või võib seda, äh, saab anda ka teistele projektidele, aitäh! And uh, now I will uh, give the aitäh ja nüüd annan sõna härra Sekile, et ta vastaks küsimustele, küsimusi oli palju, aga üritage teha lühidalt. First of all, thank kõigepealt suur tänu kõikidele sõnavõtjatele Äh, ka meeldivate kommentaaride eest. rääkides ERTMS-ist ja minu mulje on, et nii Prantsusmaal kui ka Hispaanias eriti äh, kulgeb see protsess hästi ja on avaldatud rahulolu selle süsteemi kasutada mõningaid väiksemaid tehnilisi probleeme tekkinud, kuid ma usun, et need on lahendatav ja ma palun härra Vink, kui ta soovib, võib täiendada minu kommentaari rääkides nüüd äh, rahastamisprobleemidest üldisemalt, mul ei ole aega neid üksikasjalikult lahata, kui te teate, et järgmisel nädalal, teisipäeval ja kolmapäeval toimub Antwerpenis äh, iga-aastased TNT päevad, mille raames on ka eraldi distinktsioon pühendatud rahastamisküsimustele. seega avaneb võimalus nendele, kes äh, sinna kohale sõidavad Äh, vaadata üle hetkeseis, äh, rääkida ka projekti võlakirjadest, mis on käivitunud ja mida on võimalik nüüd hakata taotlema. ja arutama ka seda, ähm, kuidas tulevikus kasutada Connecting Europe rahastamisvahendeid, mille on välja pakkunud komisjon ja arutada ka konkreetseid tehnilisi ja poliitilisi küsimusi, nagu näiteks väliskulude arvessevõtmine, nende projektides tõusev kasu, äh, väliskulude arvessevõtmine on lihtsam, võib kehtestada vastava kasutusmaksu või tasu, aga äh, kasu arvessevõtmine on keerulisem, kuid kahtlemata Äh, et Prantsusmaa ja Hispaania vahel ühenduslõik tuleb Baskimaal rajada. Äh, praegu kulgeb sellel liinil iga päev kümme tuhat veoautot, lähitulevikus see arv tõuseb viieteist tuhandeni. kui meil õnnestub äh, tänu tõhusatele kaubarongidele osa sellest raudteele suunata, siis me anname oma suure panuse CO2 heitmete vähendamisse Äh, mis peaks tähendama ka raudteesse tehtud investeeringutest tõusvat kasu äh, äh, ja ei piirdu ainult sellega, et avalik sektor maksab kulud kinni. Tour Bordeaux lõik on olnud PPP puhul edukas näide ja seda mitmel põhjusel, kuna tegemist on väga kasumliku liiniga. ja ma tulen ka oma varasemate argumentide juurde, me peame lähtuma projekti Äh, tootlusest, kasumlikkusest, mõningatel juhtudel on see väike, kuid mõningate täienduste, parenduste läbi on võimalik seda suurendada ja siis muutub see projekt ka erasektorile atraktiivsemalt. ja seda peame me ka tulevikus arutama, mina olen oma poolt lihtsalt teinud mõningaid vihjeid selle kohta, äh, mida ma selle all mõtlen Äh, Hispaania lahkub ühtekuuluvusmehhanismist Hispaania on seni väga hästi ära kasutanud ühtekuuluvusrahasid. Portugali probleem on selles, kuidas kõige paremini ära kasutada olemasolevad vahendid. me peame leidma võimalusi kohandada olemasolevad rahastamisallikad nendele lahendustele, mis on mõttekad ja ma olen püüdnud teile ka näite tuua selle kohta. ja selle kallal praegu Portugal, äh, Portugali valitsus ja komisjon töötavad ja lõppkokkuvõttes oluliseks muutub ka liikmesriigi poolne rahastamispanus ja loomulikult Portugali eelarvel on praegu raskusi, kitsendusi, me kõik teame seda. ja oleks kahju, kui me jääksime ilma ühest miljardist riigist, kus vajatakse väga head infrastruktuuri ja mis võiks ka üsna kiiresti anda positiivseid tagajärgi tõstes majanduskasvu, tööhõivet ja nii edasi ning konkurentsivõimet. ja lõpetuseks ma võin öelda probleemidest rääkides, Prantsusmaal Vahemere piirkonnas on probleemiks selles, probleem see, selles, kuidas ajagraafikust kinni pidada ja kuidas rajada Nim-Lyoni vaheline lõik, äh, kus on veel väga palju tööd vaja ära teha. Atlandi koridoris on vaja saavutada suurem üksmeel ja kõrvaldada ka takistused kohalikul tasandil ja mul võimalus äh, septembris külastada mõlemat osapoolt. Äh, äh, ma olen tutvunud edusammudega Hispaania poole peal, asjad liiguvad sealt üsna kiiresti ja ma arvan, kui äh, Prantsuse ametivõimud nii kesk- kui ka kohalikul tasandil hakkavad töötama vajalike lahenduste kallal, siis võib-olla äh, avalikustatakse la-, lahendus järgmise aasta keskpaigas äh, ja kui see on usaldusväärne, siis protsess suundub edasi. mis räägime nüüd kommunikatsioonist ja konsensusest, Need on niisugused huvitavad kaasused, mille kallal tulevikus äh, võib-olla tööd teha. ma loodan, et ma vastasin enamikele küsimustele, ma ei tea, kas härra Vink soovib mind täiendada. Hispaanias kulgevad asjad hästi. Hispaania on olnud juhtrollis RTMS-i kasutusele võtmisel, neil on väga suured kogemused, ma ei oota sealt probleeme. Prantsusmaa esialgune oli vastumeelne selle süsteemi kasutamisel, kuid ma usun, nüüd on kõik veendunud selle headuses ja äh, otsused on langetatud ja ma usun, et ka nemad hakkavad rakendama Artemisi nagu teisedki liikmesriigid. suur tänu, ma tahan tänada kõiki koordinaatoreid, kes on täna meie ees esinenud ja ma tahan tänada ka kolleege üles näidatud huvi ja kommentaaride eest. ja kuna muid küsimusi meil täna päevakorras ei ole, on tänane koosolek lõppenud, järgmine koosolek toimub esmaspäeval, üheksateistkümnendal detsembril kella kolmest alates. ja see on kahepäevane koosolek, üheksateistkümnes, kaheteistkümne, kahekümnes detsembril, kahekümne esimese detsembri koosolek on tühistatud, nagu te teate, ja ma tahan tänada ka tõlke ja soovida teile head isu